Eh, väga hea, kallid kolleegid, palun eh, võtke kohad sisse, alustaksime meie eh, tänase tööga. kuivõrd peame hääletama ja kõigepealt Albaania integratsiooniprotsess. Vi pregherei di inserire la pange ka hääletuskaardid masinatesse sinna, kuhu peab. vaatame, kas ka kõik töötavad. ja kui teil hääletuskaarti kaasas ei ole, siis pole midagi muud teha, kui tuleb minna nendele järgi. nii et palun pange hääletuskaardid masinatesse, kolleegid siis saame kontrollida, kas kõik on hästi. kolleegid, palun äh, kontrollime siis nüüd kõigepealt. vajutage üks mis iganes nuppu. niisiis, äh, see hääletus on avatud, tegemist on kontrollhääletusega. ja nüüd siis tundub, et äh, kolmkümmend üheksa kaarti on masinates ja kolmkümmend häält on antud, seega mõned veel andmata. kas mõni on mures, et tema hääletusmasin ei tööta? proua Omer-Raidin, kas teil on hääletusmasinaga probleem või mis, mis, mis teil on? Vabbè, manca ancora un sacco di gente. E a Brock? In ordine? Bene, allora eh, sì, eh, ci sono ancora molti colleghi che... on veel üsna mitu kolleegi, kes eh, on kaardid pannud masinas, aga hääletanud ei ole. niisiis, et eh, alustagem äkki. Va bene, allora diamo inizio alla no väga hea, sellisel juhul hakkame hääletama juba päevakorras olevaid punkte. resolutsiooni ettepanek Albaania integreerumisprotsi kohta muudatus kaheksa lõikesse üks poolt. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud. Äh, muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek, kompromissettepanek number üks poolt, vastu erapooletud vastu võetud. Läheme seega muudatusettepaneku juurde kakskümmend, teine osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatus kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatus kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud nüüd muudatusettepanek kakskümmend kolm, ainult see osa, mis lõpeb inglisekeelses tekstis sõnadega Democratic Elections poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletusele kakskümmend kuus kahes osas, esimene osa poolt vastu, tagasi lükatud. teine osa. tahate kontrollida, no hea küll, kontrollime, hääletus on avatud, elektrooniline hääletus, esimene osa. muudatusettepanekust kakskümmend kuus hääletus on avatud nelikümmend üheksa häält, kakskümmend kolm poolt, kakskümmend üks vastu. see on vastu võetud teine osa, mis langeb küll ära, kuivõrd kompromiss võeti vastu, kakskümmend seitse poolt, kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. nüüd hääletusele muudatusettepanek üks, suuline poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kolmkümmend üks poolt muudatuse ettepanek kakskümmend üheksa, seda me ei pea hääletama ja hääletusel on kolmekümne esimene poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. ja nüüd kompromiss, muudatusettepanek number kaks, hääletusele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Läheme edasi kompromissi juurde, kolm poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. nüüd muudatus äh, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud nelikümmend üheksa ainult sõna petty inglisekeelses ehk väiklane, poolt, vastu, erapooletult vastu võetud viiskümmend, poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. viiskümmend üks eraldi osad, esimene osa poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, teine osa, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaks poolt, vastu. hea küll, kontrollime sellisel juhul. viiskümmend kaks, hääletus on avatud. elektrooniline hääletus, palun hääletage hääletus on suletud. kolmkümmend kolm seitsmeteistkümne vastu, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. no mis, palun tõstke käsi ilusti, muidu peame kõiki asju hakkama kontrollima, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, viiskümmend viis kui äh, käsi ei tõsteta, siis tuleb asju tõesti kontrollida, viiekümne neljas elektrooniliselt. palun, äh, tõstke tõesti käsi. sest muidu läheb asi väga aeglaselt. hääletus on nüüd suletud, viiskümmend kaks häält on antud, nelikümmend üheteistkümne vastu, see on vastu võetud viiskümmend viis nüüd poolt vastu, erapooletud, see on vastu võetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena viiskümmend üheksa, viiskümmend kaheksa langeb ära, nimelt viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissmuudatusettepanek kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletusele kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissmuudatusettepanek viis poolt, vastu erapooletud, see on vastu võetud, see tähendab seda, et hääletusel on nüüd seitsekümmend kolm poolt, vastu. seda peame küll kontrollima. seitsekümmend kolm, avame hääletuse. hääletus avatud. viiskümmend kaks häält, hääletus on suletud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 vastu. seda peame kontrollima, seitsekümmend kaheksa kontrollile hääletus on avatud. viiskümmend kolm häält, nüüd hääletus suletud, kolmkümmend üks poolthäält, kakskümmend üks vastuhäält. üks on üle rohelistel on üks üle. seitsekümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kaheksakümmend poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud kaheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud kaheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud vastu võetud kaheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissmuudatusettepanek kuus poolt, vastu, see on vastu võetud, seega seitsmes kompromiss nüüd poolt, vastu, erapooletud vastu võetud ja muudatusele üheksakümmend kaks, suuline muudatusettepanek poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kolm, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend viis äh, palutakse, et üheksakümmend kolm, üheksakümmend neli kontrollitakse üle, avame elektroonilise hääletuse seega. üheksakümmend kolm, üheksakümmend neli, elektrooniline hääletus viiskümmend kaks häält, viiskümmend kolm, nüüd hääletus on suletud, kakskümmend viis poolt, kakskümmend kaheksa vastu, see on tagasi lükatud, üheksakümmend viis. seda me nüüd hääletame, poolt, vastu, erapooletud, vah. kontrollime palun, üheksakümmend viis hääletus on avatud viiskümmend kolm, viiskümmend neli häält on antud, kakskümmend kuus poolt, kakskümmend viis vastu, ühe häälega vastu võetud. kakskümmend seitse, kahekümne viie vastu, sest et äh, mõned hääl, mõnedel ei ole häälduskaarti, aga järgmine üheksakümmend üheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kompromiss kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletusele seega sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa langeb ära, sellepärast et võtsime sada kaks vastu, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, hääletusele on nüüd sada viis poolt, vastu erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud. sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksa. langeb ära, kuna kompromiss üheksa võeti vastu, seega sada üheksa. kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime siiski, sada üheksa, esimene osa, hääletus on avatud. hääletus on suletud. nüüd suletud. viiskümmend kuuselt kolmkümmend kolm kahekümne kahe vastus on vastu võetud. teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja hääletusele sada neliteist, kuivõrd äh, sada kolmteist langeb ära, sada neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu, tagasi lükatud. kolmas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viies poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud seitsmes, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. esimene, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. ja number kaks, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. hääletusele nüüd elektrooniliselt eh, kogu see eelnõu, hääletus on avatud hääletus on avatud. viiskümmend üheksa, kuuskümmend häält. viiskümmend üheksa pluss üks, kuuskümmend üks vastu, null erapooletut, see on vastu võetud. Läheme nüüd edasi, kallid kolleegid jah, muidugi õnnitlused raportöörile veel kord. järgmisena hääletusele resolutsiooni ettepanek öö, äh, Kosovo integreerumise kohta Euroopaga. muudatusettepanek kolmkümmend vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nüüd kahes osas kolmkümmend üks, siin on isegi kolm osa, esimene osa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmas osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. täiesti selge tulemus. kolmkümmend kaks, kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend neli. kolmkümmend neli, hääletame kõikide osade osas koos äh,, poolt. kontrollime elektrooniliselt, kolmkümmend neli siin on küll kolm osa, aga hääletame neid kõiki koos. hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus poolt, kolmkümmend viis vastu. tagasi lükatud kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud. ma ütleksin, et tagasi lükatud. kolmkümmend kuus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 Äh, fraktsioonis on probleem hääletusnimekirjaga. ma ei saa täpselt hääletus, äh, hääletusest aru. see keskendumine loomulikult vajab äh, vaikust saalis, seetõttu ma paluksin äh, et äh, kolleegid äh, ka täpselt käega äh, märku annaksid. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks. siin on, me hääletame kõikide osade osas koos, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. nelikümmend kolm. ka siin on erinevad osad, aga me hääletame koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis, poolt, vastu, erapooletud ma ei ole päris kindel, kas see on tagasi lükatud, hääletame kont-, hääletame elektrooniliselt, nelikümmend viis hääletus on alanud hääletus on lõppenud, kolmkümmend kolm poolt, kakskümmend üheksa vastu, vastu võetud, nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa kolmes osas esimene osa poolt, vastu nelikümmend üheksa, esimene osa, elektrooniline hääletus. elektrooniline hääletus on alanud, esimene osa, muudatusettepanek nelikümmend üheksa, kuuskümmend kolm antud häält. hääletus on lõppenud kakskümmend kaheksa poolt, kolmkümmend neli vastu, tagasi lükatud. teine osa, poolt, vastu erapooletult tagasi lükatud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaks, viiskümmend kolm, kes on poolt? poolt, vastu ei ole päris selge tulemus, hääletame elektrooniliselt viiskümmend kaks, viiskümmend kolm. palun hääletage. muudatusettepanek viiskümmend kaks, viiskümmend kolm. kuuskümmend neli kaarti. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaheksa vastu, kolmkümmend üks poolt, vastu võetud viiskümmend neli poolt, vastu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 erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks. hääletame kõikide osaduses koos, kes on poolt, vastu, erapooletud. paistab, et on vastu võetud. aga me võime kontrollida, kui soovite. kuuskümmend üks, hääletame elektrooniliselt, hääletus on avanud. 64 schede inserite, 61, 60. 64 kaarti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 kuuskümmend kuus, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. kuuskümmend kuus. muudatusettepanek kuuskümmend kuus, kontrollime. ütlen veel kord, muudatusettepanek kuuskümmend kuus. kuuskümmend kolm antud häält, nelikümmend neli vastu, üheksateist poolt, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend viis ja sada kuus kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu. ei ole päris selge, teine osa. seitsekümmend viis, sada kuus, teine osa, elektrooniline hääletus. kuuskümmend neli kaarti, kaks, kuuskümmend kaks häält kolmkümmend neli vastu, kakskümmend kaheksa poolt, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt. seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kuus poolt, vastu. ei ole päris selge. kontrollime elektrooniliselt. kaheksakümmend kuus hääletus on lõppenud. kolmkümmend kolm poolt, kolmkümmend vastu. vastu võetud. kakskümmend seitse poolt kaheksakümmend üheksa, siin on erinevad osa, aga me hääletame neid kõiki koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks, poolt, vastu. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend üheksa, kaks osa, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada tagasi võetud, sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viisteist poolt eksisin. sada kolmteist me võtsime vastu. see tähendab, et sada kuusteist langeb ära. sada kuusteist, kes on poolt? erapooletud, tagasi lükatud. sada seitseteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa, sada seitseteist, kes on poolt? vastu erapooletud. paistab, et on vastu võetud, ei ole päris selge. sada seitseteist, teine osa, hääletame elektrooniliselt. hääletus on lõppenud, kakskümmend vastu, nelikümmend poolt. niisiis selgelt vastu võetud. käega märguanded ei olnud väga selged see. sada kaheksateist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend on tagasi võetud, sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, suuline muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kolm poolt, vastu. kontrollime, sada kakskümmend kolm, kontrollime elektrooniliselt hääletus on alanud hääletus on lõppenud, kolmkümmend neli poolt, kakskümmend kaheksa vastu, vastu võetud. sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tagasi lükatud, ütleb härrasmees, teine osa, poolt, vastu. kontrollime. sada kakskümmend kaheksa teine osa, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, kakskümmend kaks vastu, nelikümmend üks poolt vastu võetud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kuus ja sada kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend üheksa ja sada nelikümmend on tagasi võetud, sada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, ma ei näe tulemust päris selgelt. sada nelikümmend üks, elektrooniline hääletus. nelikümmend viis poolt, seitseteist vastu. niisiis, suure enamusega poolt, vastu võetud. sada nelikümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend kolm, vastu. kontrollime. sada nelikümmend kaks. sada nelikümmend kaks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. nelikümmend vastu, kakskümmend kolm poolt. tagasi lükatud. sada nelikümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend üheksa. elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud kolmkümmend kolm vastu, kakskümmend kaheksa poolt. tagasi lükatud, sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viiskümmend kolm, sada viiskümmend neli ja sada viiskümmend viis on ühesugused, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viiskümmend kuus, sada viiskümmend kolm, sada viiskümmend neli ja sada viiskümmend viis elektrooniline hääletus. kontrollime hääletus on lõppenud. nelikümmend kaks vastu kaheksateist poolt. tagasi lükatud. sada viiskümmend kuus poolt, vastu. erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend üks poolt, vastu. sada kuuskümmend üks langeb ära sada kuuskümmend kaks, sada kuuskümmend kolm, sada kuuskümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend viis, kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, tagasi lükatud, ütleb härra esimees, teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd põhjenduspunktid äh,, muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend. kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaks poolt,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 kakskümmend kuus elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud. kuusteist vastu, nelikümmend kaks poolt, vastu võetud. kakskümmend kuus, kes on poolt kakskümmend seitse, härra esimees ütleb, esimene osa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. teine osa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu. kontrollime, kakskümmend kaheksa, elektrooniline hääletus kuuskümmend üks häält on antud, hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse vastu, kolmkümmend neli poolt, vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu kontrollime. number kaks. kakskümmend seitse vastu, kolmkümmend kolm poolt, vastu võetud. nüüd kolm, nüüd kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. viis ja kuus on vast-, tagasi võetud, seitse, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd üheksa, esimene osa, kes on poolt, vastu. esimene osa üheksast kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend kaheksa vastu. proua Hautala on poolt, niisiis kakskümmend üheksa on poolt, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu? erapooletud tagasi lükatud, kümme poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud üksteist poolt, vastu, erapooletud. ma ütleksin, et vastu võetud kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neliteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud viisteist ja kuusteist. viisteist, kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt, lõpphääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. neliteist vastu, nelikümmend viis poolt, vastu võetud. õnnitlused raportöörile ja nüüd jõuame järgmise resolutsiooni ettepaneku juurde, see puudutab Islandit ja mu-, suuline muudatusettepanek kolm. Voti contrari. kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. suuline ettepanek neli, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. number kolmteist, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud number viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuusteist on tagasi võetud, seitseteist keskpoolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks keskpoolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks keskpoolt, kes vastu kontrollime kahekümne esimest elektrooniliselt. kakskümmend üks, palun hääletage. viiskümmend seitse hääletas, kakskümmend kaks poolt, kolmkümmend neli vastu tagasi lükatud, kakskümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kolmkümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm, osade kaupa esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas te ei ole nõus sellega? kontrollime elektrooniliselt kompromiss kolm, teine osa, palun hääletage. kasutati viitekümmet üheksat hääletuskaarti, viiskümmend kuus häält anti ja nendest viiskümmend seitse häält anti, kolmkümmend vastu, kakskümmend kuus poolt. kolmkümmend üks hääletame kolmekümne esimest. ei, esimene osa kompromiss kolmest on vastu võetud, seega vahepealsed langevad ära, nüüd kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu mina ütleksin, et see on tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud number kaks Brokilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu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 ah, meil on suuline muudatusettepanek üks juba vastu võetud, siis see järgmine langeb ära. kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd elektrooniliselt terviktekst muudatusettepanekutega. palun hääletage. viiskümmend neli häält anti nendest üks vastu, viiskümmend kolm poolt ja ühtegi erapooletut. õnnitlused resolutsiooni projekti autorile. Ultimo voto. ja nüüd viimane hääl, hääletus. see puudutab satelliitnavigatsiooniprogramme. esimene äh, muudatusettepanek on tagasi võetud muudatusettepanek üks, suuline poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, äh, langeb ära. lõige seitse, muudatusettepanek neli, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kuus, poolt, vastu, erapooletud, langeb ära, seitse kes poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud. üheksa, üheksat hääletame poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, lõpphääletus elektrooniliselt. palun hääletage. anti kolmkümmend viis häält. Raumen Rüütel. ma soovisin lihtsalt öelda, et äh, me töötasime täna väga tõhusalt hääletusega, suur tänu teile! jah, tõesti, vahel läheb väga hästi ja, ja väga meeldiv on võtta ühelt daamilt ka õnnitlusi vastu. ega nelikümmend üheksa, nelikümmend kaheksa häält anti, nelikümmend üks poolt, kolm vastu, neli erapooletut, õnnitlused raportöörile. nüüd nüüd on meil hääletus läbi, teeme paar minutit pausi ja siis kolme minuti pärast täpselt alustame.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 possiamo... Ah, sta ancora telefonando. C'è un po' di confusione. Okay. And not the Madrid version. I mean the council version. The council version of the. Uh, yeah, so I can propose the, the third of May version. As, as I, I like the the, the first. Uh,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 Bene, va bene allora. Ehm, cari colleghi, possiamo per favore prendere posto? kallid kolleegid, võtke jälle uuesti istet, et läheksime edasi siis eh, oma päevakorraga. kuulame ära, mida on öelda härra Mingerellil, kes on Euroopa Komisjonis eh, peadirektori ametikohta pidav. Eh, räägime siis Vahemere riikidest. ta viib meid siis kurssi äh, selles osas, mis puudutab meie natukene selliseid ebatavalisi suhteid Liibüaga, nagu te teate, naabruspoliitika alla Liibüa ei lähe. Liibüat iseloomustavad mõned väga erakordsed iseloomujooned, aga septembris kaks tuhat üheksa ja jaanuaris kaks tuhat kümme oleme sellest juba rääkinud, nüüd siis jälle selline perioodiline äh, infotund, äh, meie ülesanne on äh, äh, hoida ennast kursis. me oleme jälginud siis neid läbirääkimisi, mida komisjon on vedanud Liibüaga ja me loodame, et inimõiguste punktid samuti on arutelul. härra Panseri, suur tänu teile selle kohtumise korraldamise eest. härra Panseri on Magribi riikide delegatsiooni esimees. ma ei eh, kulutaks rohkem siin eh, meie kõigi aega, läheme juba siis kuulamise ja debati juurde ja eh, härra Mingarelli, te saategi järgmisena sõna. härra Mingarelli. suur tänu, härra esimees tegemist on neljanda korraga, kus annate mulle võimaluse anda teile ülevaade äh, raamkokkuleppealaste läbirääkimiste kohta Euroopa Liidu ja Liibüa vahel. ja ma tänan selle võimaluse eest siis teiega rääkida tehtud edusammudest, aga ka nendest raskustest, äh, mis meie teel on. on täiesti selge, et äh, kogu nende läbirääkimiste äh, vooru ajal oleme teie käsutuses, et anda ülevaadet äh, nendest raskustest, mis meie teel on, kuulata ära ka teie nõu äh, ja seda ka kuulda võtta ja muidugi kõike seda vastavalt äh, artiklile kakssada kaheksateist aluslepingust, mis kohustab Euroopa Komisjoni nii palju kui võimalik kaasama Euroopa Parlamenti siis taoliste lepingute alastes läbirääkimistes. nagu te teate, me oleme saanud nõukogust äh, kahe tuhande kaheksanda aasta juulis äh, läbirääkimiste mandaadi novembris kaks tuhat kaheksa läbirääkimised käivitusid. Äh, selle aja jooksul siis tänaseni on toimunud seitse läbirääkimiste vooru, kas siis Tripolis või Brüsselis vaheldumisi ja kaheksandal ja üheksandal juunil toimus siis viimane seitsmes voor Tripolis kuhu me oleme siis nende läbirääkimistega jõudnud? tänaseni oleme üritanud ähm, kolm äh, lepingu peatükki äh, tingimuslikult äh, sulgeda sellest esialgsest lepingust, siis tegemist on üldprintsiipidega, mis on meie suhete aluseks äh, Äh, finantskoostöö, tähendab see siis seda, milliseid äh, vahendeid äh, on meil võimalik kasutada ja milliseid instrumente kasutada selleks, et järgnevatel aastatel meie finants- ja tehnilist koostööd vedada ja siis institutsionaalsed ja üldküsimused ehk teisisõnu oleme jõudnud kokkuleppele institutsionaalses raamistikus äh, tulevase lepingu osas. seega me oleme siis ajutiselt äh, nendes küsimustes läbirääkimised lõpetanud. seitsmenda läbirääkimiste vooru jooksul oli arutelul kõik äh, peatükid, välja arvatud siis need kolm, millele ma viitasin, aga väljas oli ka kaubandus ja öö, regulatiivne koostöö, mille osas, äh, teksti osas ei suudetud kokkuleppele jõuda, meie kolleegid, kes vastutavad nende küsimuste eest, peavad äh, kõigepealt saama sellele ka Euroopa Liidu liikmesriikide toetuse. ühesõnaga, kõikide nende peatükkide osas, mis oli arutelul äh, selle nädala jooksul Liibüas, jõudsime me teha suuri edasiminek, edusamme, eriti mis puudutab dia-, poliitilist dialoogi majanduskoostööd ja sektoripõhist koostööd. peatükk, mille osas äh, läbirääkimised on kõige raskemaks osutunud, on muidugi kaubandus, äh, kõigepealt selles ei ole mitte midagi uut muidugi, te teate, et äh, lepingu kaubanduslikus osas on veel väga suur töö ära teha, enne kui me Liibüa partneritega jõuame kokkuleppele ja tuleb ka tunnistada, et äh, peaaegu kõik lepingud, mis praegu partnerriikidega on arutelul, näiteks Venemaaga leping, Ukrainaga leping, äh, homme hakkame Kaukaasia riikidega läbirääkimisi pidama, äh, Süüria, kellega me oleme läbirääkimised lõpule viinud, kuid leping on allkirjastamata, Iraak, kellega läbirääkimised ka hiljuti lõpetasid, kuid allkirjastamata leping, on kaubanduspunkt olnud kõige raskem koht kõikide nende lepingute puhul. nüüd poliitiline dialoog. Liibüa partnerid on üles näidanud avatust ja on ära kuulanud meie nii-öelda murekohad ja on olnud suhteliselt vastuvõtlikud meie ettepanekute osas, mis tähendab seda, et me oleme jõudnud hetke, kus poliitilise dialoogi osas on põhimõtteliselt läbirääkimised lõppenud Liibüa on nõus ka inimõiguste ja demokraatiaalase dialoogi käivitamisega, see on nüüd midagi, mida me oleme viimaste aastate jooksul pidevalt kõikide partneritega e, sõlminud, e, läbirääkimiste alguses ei olnud sugugi selge ja kindel, et Liibüa sellega oleks nõus, kui nad on sellega nõus, nad on valmis e, avama dialoogi siis inimõiguste ja demokraatia küsimustes samuti olid nad nõus meie ettepanekuga, ettepanekutega seoses äh, massihävitusrelvade vastase võitlusega ja ka terrorivastase võitluse osas ja on olnud äh, nad nõus ka meie inimõiguste standardklausliga, et see on põhimõtteliselt siis selline klausel, mis ütleb, et äh, lepingu osapooled võivad ühepoolselt peatada lepingu, kui nad arvavad, et teine lepingupool ei äh, hoia alal siis inimõiguste printsiipe. see üks asi muidugi on see, et see on lepingus kirjas, teine asi on see, kuidas see ka rakendub, tuletaksin teile meelde äh, teisi näiteid, mis võib-olla sellele viitavad meil Liibüal on muidugi eh, tõsiseid raskuseid eh, sellega, et me tahaksime lepingus viidata Rooma statuudile ja rahvusvahelisele kriminaalkohtule, nad on meile korranud kõikide nende läbirääkimiste voorude jooksul, et nad ei ole eh, Rooma lepingu osalised ja ei kavatsegi selleks saada ja praegu on siis äh, arutusel kompromiss, äh, mille alusel Liibüa on äh, nõus sellega, et nad peavad siis neid kuritegusid, mida rahvusvaheline üldsus samuti peab kõige jubedamateks kuritegudeks, ehk siis rahvamõrvad, ja sõjakuritegud samuti äh, lubamatuteks, ehk teisisõnu lepingus siis äh, viidatakse meie ühtsetele jõupingutustele võidelda selliste kuritegude vastu, mida rahvusvaheline üldsus peab kõige tõsisemateks äh, ja et Liibüa on nõus siis sellega, et need, sellised kuriteod ei jää karistamata. ja mulle tundub, et see on ainus võimalik sõnastus, mille osas on võimalik kompromiss saavutada meie Liibüa partneritega kuid nad on meile täiesti selgelt öelnud, et viide Rooma statuudile või rahvusvahelisele kriminaalkohtule on nende jaoks kindlasti asi, millega nad ei ole nõus ja muuseas, nad ei ole ainsad, kes niimoodi ütlevad, näiteks äh, päris mõt-, mitme riigiga läbirääkimistel on äh, mõned äh, ja nende seast mõned ka Euroopa Liidu kõige olulisemad partnerid keelduvad sellistest viidetest kriminaalkohtule nüüd äh, poliitiline dialoog veel äh, äh, kus on olnud raskusi, immigratsioon. siin on üsna mitu sellist rasket kohta veel. üks raskus muidugi on tagasivõtmine, illegaalsed immigrandid kes ei ole küll Liibüa kodanikud, kuid äh, tulevad Euroopasse siis läbi Liibüa. me oleme üritanud kolmandate riikidega, eriti naaberriikidega, sõlmida tagasivõtulepingud ja sellistes lepingutes üldiselt meie partnerriik äh, suhteliselt öö, äh, kergelt võtavad endale kohustuse võtma tagasi öö, eh, oma riigi siis illegaalsed immigrandid, ehk teisisõnu, Liibüa ei oleks raskusi võtta Liibüast tulnud öö, eh, inimesed tagasi, kes on Euroopa Liidu territooriumil ebaseaduslikult, kuid loomulikult ei ole nad nõus öö, eh, oma riik riiki tagasi võtma näiteks Sahara aluse Aafrika õnnetuid inimesi, kes on tulnud läbi üle Liibüa siis äh, meie rannikule. nii et olukord on praegu selline, tuleb äh, sellega leppida, nad on valmis võtma, nad ei ole võt-, valmis võtma vastu kolmandate riikide kodanikke. Äh, meie jaoks muidugi jälle on see kriitiline koht juba kümme aastat oleme Marokiga, Marokoga tagasivõtulepingu osa, osas läbirääkimisi pidanud ja see on just nimelt see punkt, kus me ei suuda kokkuleppele jõudnud, ehk teisisõnu siis kolmandate riikide kodanike tagasivõtmine, olukord ei ole seega hea ja ei olukord ei ole halb mitte ainult Liibüas, vaid äh, enamuse meie naaberriikidega üks punkt veel, kus on raskusi äh, immigratsioonivoogude haldamine, haldamise juures, nimelt siis see, kuidas koheldakse varjupaiga taotlejaid. me muidugi nõuame seda, et Liibüa tagaks äh, varjupaiga, poliitilise varjupaiga taotlejate äh, väärilise kohtumise, kohtlemise ja et need ei saadetaks tagasi, kuid raskus on see sellest, et Liibüa ei ole tuhande äh, üheksasaja viiekümne esimese aasta Genfi konventsiooni liige ning nad on öelnud, et nendel ei ole ka mitte mingisugust kavatsust äh, sellega äh, Äh, lähitulevikus äh, liituda ja seega ei saa ka lepingusse sellele tekst, sellele tekstile viidet sisse panna. see on jällegi tõeline raskus meie jaoks, sest et meie omalt poolt äh, küll tahaksime, et selle raamkokkuleppega saavutatakse ka mingisugune edasiminek varjupaiga taotlejate ja põgenike olukorra parandamise, paranemise osas äh, Liibüas, sest te teate, neid on seal päris palju. jällegi üks siis selline tupikkoht, äh, kus me üritame jõuda võimaliku kompromissini. ja selles osas tuleb veel öelda nii palju, et Liibüa on siiski nõus äh, sellega, et neid sisserännanuid, kellel on vaja rahvusvahelist kaitset, tagasi ei saadeta, ehk teisisõnu nad ei ole nõus põgeniku definitsiooniga või sellega, kui nad on valmis mitte tagasi saatma neid inimesi, kellel on vaja rahvusvahelist kaitset. nii et üks samm on nagu edasi astutud, me ei ole veel jõudnud sinna, kuhu me tahaksime jõuda, vähemalt meile antud läbirääkimiste mandaat seda meilt nõuaks, kuid vähemalt üks samm edasi on tehtud on täiesti selge, et äh, viisa ja immigratsioonipoliitikas Liibüa nõuab meilt, nii nagu ka kõik teised naaberriigid, liisa äh, lihtsusta-, viisa äh, lihtsustamislepingut, kui eriti mõnede Liibüa kodanike osas, kes tahavad Euroopa Liidus viibida lühiajaliselt, kuid meil ei ole liikmesriikidelt selles osas mitte mingisugust mandaati ja taolist klauslit me sisse panna ei saa ja siis kaubanduse osa, mille osas ma ütlesin, on äh, sihtkoht veel väga kaugel, meil on siin kaks tüüp, kahte tüüpi raskusi. Äh, kaubandusega tegelevad kolleegid ütlevad, et äh, Liibüas üldiselt viimaste aastakümnete jooksul rahvusvahelist kaubandust eriti ei olnud, kuivõrd tegemist oli suletud majandusega ja natukene raske leida ühist keelt, mõned baaskontseptsioonid lihtsalt, mis üldiselt kaubanduslepingutes on sees, tuleb meie Liibüa partneritele nullist ära seletada, see tähendab seda, et need läbirääkimised on natukene raskemad kui nende riikidega, kellega äh, juba kaubandusläbirääkimised on käinud varem, nii et see on suhteliselt selline tehniline raskus, kuid raskus sellegipoolest. teine punkt me tahame, et Liibüa võtaks endale kohustuse selle raamkokkuleppe mm, raamides järgida WTO reegleid ja siin on Liibüal omal poolt kergeid raskuseid. Liibüa nimelt ei ole nõus tariifide külmutamise klausliga me räägime siin tollitariifidest, et läbirääkimiste aja jooksul need peaks olema külmutatud, see on üldiselt kaubandusläbirääkimiste üheks põhibaasiks, kuid äh, Liibüa jaoks ei tule see sugugi iseenesest. Äh, tuleb äh, muuta ka nende kaubandusseadusandlust just nimelt tollid tariifide osas ja nad on olnud suhteliselt kõhkleval seisukohal selles osas, nii et tõeline raskus siis kaubandus äh, osa. meie kolleegid, kes neid läbirääkimisi veavad, üritavad leida kõige paremat viisi, kuidas kogu seda asja selgitada Liibüa partneritele. tulemas on Brüsselis terve rida seminare läbi TAIEX-i meetme selleks, et tutvustada meie Liibüa kolleegidele ühenduse õigustikku ja äh, hoogustame ka tehnilisi kohtumisi kahe äh, tähendab siis läbirääkimiste voorude vahel, äh, sellepärast et osapooled on rõhutanud oma soovi läbirääkimised viia lõpule, kui võimalik, enne aasta lõppu, see on aga väga ambitsioonikas ettepanek, sest see on juba ukse ees, aga kui meil õnnestub veel viia läbi kolm läbirääkimiste vooru, ehk siis eh, sept-, septembris, novembri keskel ja detsembris, siis on võib-olla tõesti võimalik, et meil õnnestub läbirääkimised viia lõpule kõige olulisemates seni veel lahendamata küsimustes, kas selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses, kuid ma tahaksin siiski rõhutada seda, et meil on veel mõned poliitilised punktid, mis on lahendamata ja kus eh, eh, ja siis veel kaubandusküsimused, kus teatavad kõhklused on veel alles, nii et eh, nii palju siis kokkuvõtteks nendest läbirääkimistest. lõpetuseks ütleksin, et meile tundub, et on väga oluline see läbirääkimine lõpule viia, isegi siis, kui me ei eh, saavuta edu kõikides meile olulistes küsimustes, sellepärast et eh, see annaks meile institutsionaalse aluse pidada regulaarset dialoogi kõikidel tasanditel oma partneritega nende partneritega, kellega meil on osalt ühised huvid, näiteks nagu terrorivastane võitlus, äh, immigratsiooni küsimused, energia ja nii edasi, ja kellega meil teisalt on äh, tõsiseid äh, erimeelsusi kuid kui me saame paika taoliste lepingute poolt ette nähtud institutsionaalse raamistiku või baasi, siis meil on võimalus tihti ja kõikidel tasanditel äh, Ähm, edasiminekut saavutada nendes punktides, kus meil on erimeelsusi ja ühiselt siis koostööd teha nendes punktides, kus me oleme ühel meelel. Per... suur tänu, härra doktor Mingarelli. proua Gomes viieks minutiks, tema on ähm, raportöör väliskomisjonis äh, Liibüa lepingu osas, palun. suur tänu, härra Mingarell, teie sõnavõtu eest sooviksin küsida teilt. ma arvan, et teil on, teie käest on seda ka küsitud juba. milline on juriidiline alus nendeks läbirääkimisteks? me teame, et teil on mandaat, aga meid huvitab just see seadusesäte, mis on aluseks. samuti jagan teie rõõmu edusammude üle, kuid täheldasin, et teie sõnavõtus mainisite te ka seda, et et mõned küsimused on lahendamata, näiteks koostöö rahv-, rahvusvahelise kriminaalkohtuga. võib-olla saaks täpselt Äh, sõnastada selle, et kõige tõsisemad kuriteod ei jää karistamata. sooviksin teada täpsemalt ka seda, mis puudutab äh, rände temaatikat ning poliitilist varjupaika. me teame, et Liibüa ei ole iial äh, allkirjastanud äh, ja ratifitseerinud ÜRO tuhande üheksasaja viiekümne, viiekümne esimese aasta põgenikekonventsiooni. võib-olla oleks võimalik kompromiss varjupaiga taotlejate osal, osas. ÜRO inimõiguste ülemvolinik muide saadeti tagasi Liibüast. ja muide ta, tema amet, mis oli tegutsenud Liibüas juba pikka aega, oli, oli omal ajal ainus nii-öelda migrantide sõelumisasutus üldse kas teil on mingit informatsiooni selle mm, ÜRO ametniku äh, Liibüast väljasaatmise kohta, sest see puudutas just varjupaiga taotle, taotluste läbivaatamist ning mil määral oleks võimalik kompromissile jõuda nendes küsimustes rändetemaatika puhul on kindlasti igasuguseid küsimusi võimalik esitada, aga mind huvitab, kas te olete lugenud hiljutist Amnesty Internationali raportit Liibüa kohta, see muide ilmus hiljuti ja mina sain selle alles täna ja ma ei olegi seda ise lugenud, aga nüüd inimõigustest kõneldes inimõiguste erinevatest aspektidest rääkides, iseäranis põgenike, varjupaiga taotlejate õigustest rääkides tundub, et äh, Euroopa Liidu mure nendes küsimustes on täiesti õigustatud. samuti tahaksin teada, kaubanduspeatüki kohta, mille puhul te mm, ütlesite, et seal on kõige rohkem raskusi. Te ütlesite, et Liibüa on WTO süsteemist väljas, see tekitab probleeme. Neil on raske mõista teatud äh, sel-, äh, tegevuspõhimõtteid selles raamistikus aga kas on olemas ka soov nende põhimõtetega tutvumiseks? mind huvitavad konkreetselt need punktid, mis, mis tekitavad kõige rohkem vääritimõistmisi. nimelt see standstill klausel või tariifide ajutise peatamise klausel. suur tänu, proua Koomes ja nüüd härra Breda. suur tänu. suur tänu, et te ähm, nii põhjaliku ülevaate lühikese ajaga meile andsite läbirääkimiste käigust mina tahaksin rääkida ainult ühel teemal. Te kindlasti teate, et äh, eelmisel nädalal Strabourgis hääletasime me väga delikaatset küsimust, nimelt Liib-, äh, Liibüas äh, läbi viidud hukkamisi. pressis jooksis läbi, Liibüa pressis jooksis läbi informatsioon, mis kinnitas, et ähm, kaheksateist inimest Äh, nend-, sealhulgas ka välismaalasi, oli maikuus Liibüas hukatud. loomulikult need välismaalased ei äh, saanud teatud kaitset, mis oleks pidanud äh, neil olema selles riigis ja samuti äh, huvitab mind surmaotsus, sest tegelikult surmaotsus ju äh, peab olema seotud ka äh, inimõiguste küsimusega, teie ütlete, et on võimalik edasi minna inimõiguste küsimustega, aga siis tekib kohe küsimus, kas see hakkas, kuidas saab demokraatiat äh, defineerida Liibüas, kui, kui see, Liibüas viiakse hukkamisi läbi. Teis- ja kui te räägite inimõigustest, siis kas te tõstatate selles küs-, äh, kontekstis ka surmaotsuse küsimuse, sest ähm, Liibüa ei ole allkirjastanud äh, surmanuhtluse keelustamise moratoorium, rahvusvahelise, rahvusvahelist moratooriumit. Äh, kõik see seondub ka põgenike küsimustega, sest räägitakse, et äh, maikuus hukatute seas oli nii Nigeeria kui Tšaadi, ka veel mõne teise riigi kodanikke. teatakse, et, äh, et äh, Liibüa liidritel on head suhted Nigeeria hundaga ning minu küsimus oli lihtne. kas äh, surmanuhtluse küsimus ja välismaalaste hukkamise küsimus tuleb ka päevakorda, kui te räägite inimõigustest? suur tänu! suur tänu, härra Breda, te pidasite ajalimiidist kinni ja nüüd tahaksin anda sõna proua Lohbillerile. Danke, Herr Vorsitzender tänan, härra esimees. ka mina tuleksin tagasi inimõiguste olukorra juurde. härra Mingarelli, te ütlesite, et äh, olete saavutanud ka edusamme ja selle puhul ma saan teid ainult õnnitleda, kui te olete selle vastavateemalise mm, dialoogi suutnud äh, ala äh,, alustada. Te ütlesite aga ka, et äh, siin on tegu ka rakendamise poolega inimõiguste osas, et mida siin tehakse konkreetselt äh, inimeste jaoks Liibüas? Te ütlesite ka, et äh, Liibüa Genfi konventsiooni ei soovi ratifitseerida, aga on äh, teatanud oma valmisolekust, äh, et ta enam ei saada edasi Liibüasse saabunud põgenikke. kas te oskate öelda, kuidas siis need põgenikud, kes on jäänud Liibüasse, kuidas neid koheldakse, me saame pidevalt ka dokumenteeritud tõendeid selle kohta, et nende inimõigusi ei austata. ja veel viimane küsimus, sellele juba ka Äh, äh, viidati, et äh, rahvusvahelise kriminaalkohtu statuut on justkui tabuks muutunud, seda ei mainita. meil oli Kampalas ka vastav konverents ning seal koostati küll nõrgalt sõnastatud, kuid sellegipoolest on seal siiski konkreetne sõnastuse definitsioon sisse toodud, et, et kas see võib-olla oleks võimalik kompromissi baas ka Liibüa poolele, selleks et ähm, allkirjastada vastav statuut. on ka teisi äh, valitsusi Aafrikas, kellel on teistsugune seisukoht selles osas, suur tänu. suur tänu, proua Lohpiller. härra Milamon. härra esimees ma tänan härra Milgarellit selle eest, et ta on tulnud äh, täna meile parlamenti ettekannet äh, tegema Euroopa Liidu Liibüa raamlepingu osas. mind soovit-, mind huvitaks äh, selle lepingu institutsionaalne pool. selle kohta me ei ole väga palju veel kuulnud. et illegaalsete sisserändajate vastuvõtten, vastuvõtmine Liibüas, ma arvan, et see on äärmiselt oluline küsimus Liibüa teemal rääkides. teiseks, mis saab äh, Liibüa äh, migrantidest, me teame, et Liibüa on väga hõredalt äh, asustatud riik nimelt eh, tegelik probleem seisneb selles, kuidas võetakse vastu näiteks neid, kes Itaaliast eh, tulevad. ja lõpetuseks. Eh, milline on Liibüa seisukoht Vahemere Liidu osas, nagu me teame, nad ei ole väga positiivsed, sellepärast et Gaddafile see protsess eriti pole meeltmööda olnud ja lõpetuseks energiaküsimus ka see on äärmiselt oluline küsimus, see on äärmiselt oluline ka meie seisukoha jaoks, seda ta ei maininud ja päris lõpetuseks Hispaania. Hispaania peaminister eh, reisib homme Liibüasse, kas teil on selle kohta võib-olla infot? suur tänu, härra Milamon. enne kui jätkame arutelu, sooviksin eh, kolleegide nimel tervitada Tuneesia parlamendi delegatsiooni. tere tulemast äh, Euroopa Parlamenti. delegatsioon on Brüsselis äh, meie parlamentide vahelise kohtumise raames ja loodan, et see kohtumine on väga produktiivne. ja loodan, et meie suhted arenevad edasi väga huvitavaks ning äh, aitavad kaasa ka vastastikuse mõistmise mm, tugevnemisele. me teame, et äh, meil on olemas ka partnerluskoostöö leping. see on kahe tuhande üheksandal aastal allkirjastatud ja ma loodan, et teie äh, kohalolek siin aitab kaasa ka meie mm, suhete kahepoolsele Äh, tugevnemisele, suur tänu, härra Kirillov. Uh, <clears throat> suur tänu, härra esimees. suur tänu ka äh, selle väga põhjaliku info eest. mul tegelikult ei olegi mingeid konkreetseid küsimusi, minu jaoks on täiesti äh, selge see, et kaubandus ei, sellele vastatakse ei, ka rahvusvahelise kriminaalkohtu peale öeldakse ei, illegaalsete migrantide peale öeldakse ei. et äh, seda saab väga hästi instrumentaliseerida. migrandid pole Liibüast teretulnud. ja, ja nad võivad seda kasutada ära lihtsalt äh, meie väljapressimiseks inimõiguste osas. mis on meie huvid, mis on meie eesmärk selle lepinguga seoses? Öeldi, et äh, siin soovitakse institutsionaalset dialoogi. Teil on olnud juba erinevad äh, läbirääkimised, arutelud, mida te olete selle dialoogiga saavutanud, ma ei süüdista teid, ma ei süüdista komisjoni. mul on väga head kogemused Äh, ma olen jälginud äh, väga täpselt selle režiimi äh, tegevust, teate ka, et milline on Bulgaaria seos Liibüaga, sellepärast et Liibüa näiteks mõistis surma meie kodanikud, süüdistades meie kodanikke Liibüa laste nakatamises AIDSiga ja ma tänan siin veel äh, Euroopa Liidu liikmesriike selle solidaarsuse eest, mida näidati kogu selles protsessis, aga samas Liibüa ja Šveitsi suhted näiteks on ka sattunud suure löögi alla. Nad on, lihtsalt võtavad meid pantvangi, inimõigused, unustage ära see teema Liibüaga suheldes. ja vabandage, et ma kõlan nii pessimistlikult, kuid sellegipoolest meil on vaja selgeid eesmärke, pole ühtegi teist riiki, kus äh, oleks nii demo, demagoogiat austav äh, režiim. nii et ma arvan, et me peaksime väga selged olema eesmärkide suhtes selle riigiga suheldes, sest see võib olla nakatav, mina ei nagu tunnusta seda, et meie riiki, et meie kodanikke võetakse pantvangiks et nad ei rakenda ka neid äh, kohustusi, mida ähm, nad on endale võtnud. suur tänu, härra Krillov ja nüüd härra Atkins kolmeks minutiks. härra esimees, äh, mina toetan äh, seda raamkokkulepet, arvestades muidugi seda, et Liibüal on mõningaid probleeme ja et nad ei vasta alati meie ootustele. Teie, härra esimees, tunnete ajalugu hästi ja ilmselt teate, et Leptus Magna on äh, et Liibüast on sündinud vähemalt üks Rooma eh, keiser eh, ja seega suhted Euroopaga ilmselged ja me peame toetama lepingut Liibüaga. mul on üks küsimus, Ühendkuningriik eh, nagu ka paljud teised riigid, aga meie just eriti oleme kannatanud väga palju terroristide all, kes peaasjalikult väidetavalt on Liibüast. nüüd nad tahavad olla siis osa ülejäänud maailmast, kas te olete täiesti veendunud? et äh, nende poolt võetud kohustused äh, terrorivastases võitluses on selged ja et nad on üles näidanud tahet selles vastases võitluses ja nüüd, et nad nüüd on tõesti meie liitlased, mitte meie vaenlased. suur tänu, härra Atkins. ja nüüd annaksin sõna härra Mingarellile viieks minutiks, kui vähegi võimalik, äh, vastusteks ja siis võtame teise küsimuste vooru ette. nii et härra Mingarelli suur tänu. Äh, juriidilise aluse kohta proua Kuumesile ütlen, et kahjuks äh, ma ei saa teile täpselt vastata, Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku esitada juriidilise aluse sõltuvalt läbiräägitud lepingu sisust. kui me juba teame, millist lepingut me hakkame allkirjastama, siis määratakse kindlaks mille alusel äh, seda tehakse. see muide ei vähenda mingil moel parlamendi tähtsust. iga kord, kui toimuvad äh, läbirääkimised, ma räägin teile ausalt ka raskustest, äh, mis meil ees seisavad, olen valmis teie kommentaare ära kuulama, aga juristid on sellisel seisukohal, et see alus tehakse meil teatavaks hiljem. nüüd Rooma statuudi ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kohta on me, on meie seisukoht see, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid äh, allkirjastavad Rooma lepingu ning ühinevad Rahvusvahelise äh, Kriminaalkohtuga, aga äh, ja aga samas me, mitmed meie strateegilised partnerid ei ole seda teinud ja Liibüa ei tee koostööd selle kohtuga ja muide, Liibüa ei ole sugugi üksi pean läbirääkimisi meie heade partneritega, aga nad ei soovi sugugi sel teemal kõnelda. ega see, me ei pea loobuma sellest, äh, me räägime, et me soovime tugevdada rahvusvahelist kriminaalkohut, äh, aga seda ei saa Liibüa spetsiifiliseks probleemiks nimetada kui ma ütlen, et meil on edasiminek toimunud, siis see asjaolu, et Liibüa juba aktsepteerib äh, sätet lepingus, mille järgi ta on valmis Euroopa Liiduga koostööd tegema selleks, et kõige tõsisemad kuriteod nagu sõjakuriteod, genotsiid ja inimsusevastased kuriteod ei jää karistuseta, siis see on juba pisike samm õiges suunas me ei ole rahul muidugi täielikult, aga Äh, see ei vasta täpselt meie mandaadile, aga mm, Libe ei ole öelnud, et me ei räägi sellel teemal üldse, nad ütlesid, et äh, nad ei ole valmis ühinema selle ko-, äh, kohtuga, aga nad on valmis tegema õiges suunas samme Äh, proua Kummes, te küsisite ka põgenike kohta, selles osas on ka kõik täiesti selge, Liibüal ei ole mingit kavatsust viiekümne esimese aasta konventsiooniga ühineda, aga nad on valmis tunnistama vajadust anda kaitset nendele inimestele, nendele sisserändajatele, kellel on vaja rahvusvahelist kaitset. jällegi Ehm, loomulikult me oleme, meie oleksime ehm, soovinud enamat, aga praegu ehm, oleme jõudnud sinnamaani ja nii nagu härra Kirillov praegu ütles, me, me ei saa öelda, et kas kõik või mitte midagi. nüüd ÜRO põgenike ülemvolinik. tema amet on Äh, nemad on kinni pandud, meie muide äh, ütlesime otse äh, paar päeva seda, et me ei ole rahul põgenike olukorraga riigis inimesed, kellel ei ole dokumente, kes ei ole kunagi mingit ametlikku staatust omanud, neile tuleb anda mingid dokumendid, mingi võimalus seda võib arutada, ütlesid nad. meie jaoks muidugi oli täiesti vastuvõetamatu, et põgenike ülemvoliniku amet pandi kinni, aga, või büroo pandi kinni, aga Genfis on äh, ÜRO äh, siis äh, ülemvoliniku peakorter ja nad soovivad minna Liibüasse ning uurida, kas on võimalik taas avada ülemvoliniku büroo. ma ei tea, kuidas need asjad kulgevad ükskord, aga me oleme sellest kõnelnud ja me palume, et et äh, Liibüa siis nõustuks kõnelema ÜRO vastava ametiga Genfis. ja muidugi äh, kaubandusteemadel äh, Liibüa ei soovinud tariifide ajutist külmutamist läbirääkimiste jooksul aktsepteerida ja äh, äh, muidugi nendele on Äh, WTO põhimõtted, aluspõhimõtted tundmatud, aga täpsemalt, äh, nagu kolleeg ütles, siin on ka avalike hangete ka probleeme, ei ole üleriigilisi äh, vastavaid teenuseid, kelle poole pöörduda, energia ja ka, ja kaubandusvahet, kaubavahetuses ei ole selget tariifipoliitikat, ja meil ei ole nagu õiget partnerit, kellega selles osas läbirääkimisi pidada. härra Van Bredale pean ütlema, et tõesti Euroopa Parlament on hukkamiste kohta resolutsiooni projekti teinud, me oleme eh, ka Tripolis eh, vastava avalduse teinud, Hispaania kui eesistujamaa on selle teinud, aga eh, lepingus tõesti ei ole ühtegi viidet surmanuhtluse moratooriumile aga see on sarnane kõigile äh, teiste partnerriikidega sõlmitud lepingutele. me ei räägi otseselt sellest teemast. Äh, samas äh, demokraatia ja inimõiguste teemal on Liibüa valmis läbi rääkima ja me räägime iga kord, kui me kohtume ka surmanuhtluse moratooriumist ja surmanuhtluse keelustamisest kuidas siis äh, inimõigusi rakendatakse põgenike puhul, muidugi halvasti, ütlen otse, et halvasti, tõesti. nüüd selle lepinguga, ka teile, härra Kirillov, võin öelda, et äh, see leping annab võimaluse meile edaspidisteks kõnelusteks me ei saa oma erimeelsusi äh, nii-öelda äh, siluda, kui meil ei ole võimalusi regulaarseteks konsultatsioonideks. kas diskussioonidest piisab? kindlasti ei piisa, aga vähemalt saab mingisuguse strateegia kujundada, kus te ütlete, mis teid huvitab äh,, näiteks teatud valdkonna ko koostöö, et hallata rändevoogusid äh, ja Liibüa räägib, mis teda huvitab, kui mingit diskussiooni ei toimu, kuidas siis üldse koostööd eda-, edasi teha Liibüaga. kui me saame lepingu paika, siis kindlasti see ei lahenda kõiki probleeme, kuid vähemalt annab see meile võimalusi. praegusel hetkel ei ole isegi meil neid veel. Eh, nüüd eh, Rooma statuut, statuut ja tagasivõtmine, muide mitmed meie partnerid ei ole eh, neid tingimusi aktsepteerinud. ja mitteresidentide eh, eh, tagasivõtmine on, on sama keeruline. kas on mõni riik, kes neid soovib enda juurde võtta? muide, eh, Venemaa ja Ukrainaga me pidasime ka läbirääkimisi selles küsimuses, kolmeks aastaks võivad nad transiiditingimustel nad vastu võtta, aga siis tuleb anda neile viisa edasi saata, mitte keegi ei taha seda teha Hispaania kui eesistujamaa äh, käis küll äh, kahepoolsetel kohtumistel, aga muidugi äh, ikka, Šveitsiga on suhted ikka veel keerulised, kuigi see õnnetu, keda sealt kinni peeti, nüüd vabaks lastud. meil, meil ei ole muidugi mingit garantiid, et läbirääkimised kulgevad positiivselt edasi, aga, aga kui me ei pea kõnelusi, siis me ei saavuta ka midagi terrorismivastases võitluses ma ei saa teile lubada, et Liibüa teeb kõik selleks, et terrorismi vastu võidelda, aga ma võin teile öelda, et omavahelistes kõnelustes on nad kinnitanud pidevalt, et nad on otsusekindlad äh, võitlema terrorismiga ja nad on valmis ka konkreetsete äh, koostöövormide üle arutama äh, Sahara aluseid riike, Mali, Tšaad, Nigeeria äh, mõistavad samuti, et on vaja koostööd teha, Magrebi riigid, äh, kuusteist riiki soovivad koostööd teha ja nüüd kohustuste võtmise kohta võin öelda, et ähm, Liibüa on valmis koostööd tegema. suur tänu. Eh, suur tänu, härra Mingarelli kahjuks äh, on meil veel teine voor küsimusi tulemas. aga aega eriti ei ole, proua Flotre. no suur tänu, et äh, sõna andsite. härra Mingarelli mind äh, täiesti šokeerib see, mida te ütlete näiteks kõrgema esindaja esinduse osas. Teile nagu tundub, et te ütlete, et justkui see esindus tõesti seal oligi täiesti ebaseaduslikult ja et äh, ta mõneti õigesti Tripolist äh, välja saadeti, aga jah, ma tean, et Liibüa on aastaid seda öelnud, aga see ei ole küll õige. Äh, ma arvan, et te parlamendis rääkides kasutatakse ikka natukene teist keelt ja räägiksite nendest tegelikest põhjustest, miks see ülemvolinik välja sealt saadeti. on šokeeriv see, kuidas te räägite ja ei räägigi, et meil on läbirääkimised riikidega, kes ei ole Rooma lepingut sõlminud ja nii edasi, aga see ei olegi ju asja iva. asi on selles, et läbirääkimistel mis äh, jah, äh, ei ole meie jaoks eriti läbipaistvad, kuigi teie anda, annate kindlasti endast äh, parima. kuid me ei pane sisse klauslit, mis ei puuduta Rooma lepingu ratifitseerimist, vaid räägib ainult seal rahvamõrvade, sekkub härra esimees. sekkub härra esimees nationale comme basée sur le principe de non refoulement. c'est un principe absolu le principe de non refoulement. No. tagasisaatmise äh, teie teilt on mikrofon ära võetud proua Flotre teilt on ära võetud äh, härra proua Flotre te võtate praegu ära kellegi teise aega äh, suur tänu härra esimees ma olen oma Äh, fraktsiooni ainus kõneleja ja ma tahaksin natukene rohkem aega. poolteist minutit on teil. minu meelest natukene skandaalne on see, et kõigepealt äh, ei saa sõna iga fraktsiooni esindaja ärge nüüd arvustage seda aega minu kõneaja sisse, mida ma siin teiega vestlemiseks olen kulutanud. ühesõnaga, rääkisite edasiminekust, rääkisite sellest, mille osas Liibüa ei tagane, Genfi konventsioon, pagulaste küsimus ja härra Barrot ütles, et äh, lepingut ei tule, kui äh, Liibüa ei nõustu Genfi konventsiooniga, teie ütlete täna vastupidast, vastupidist. Uh rahvusvahelise kriminaalkohtu mittetunnistajad ja Liibüa eh, ju seda teeb ja lepingut ei eh, sõlmi, võrdlete teda Venemaaga. ausalt öeldes see, mis te ütlete, ajab mind mõneti naerma ja ma ei teegi kommentaare, ülemvolinik Helen Flodr ütles seda, mida tuligi öelda, siia ma midagi ei eh, lisakski omalt poolt ma kõige austuse juures komisjoni vastu küsin teie käest, kas te olete naiivne, eh, jätate sellise mulje või naerate meie üle? me nägime, mida ütles eh, rahvusvaheline esindaja viimane kord, ma kohe lõpetan, härra esimees. teised eh, aruanded on juba tulnud ja kui te vabaühenduste ülevaateid ei taha lugeda, lugege siis ajakirjandust vähemalt, kus meid naeruvääristatakse ikka ja jälle kuidas te suudate üldse uskuda, et härra Gaddafiga on võimalik mingisugust edasiminekut saavutada, tegemist on äh, dik-, diktaatoriga, te kohtlete teda nagu demokraati, aga ta ei ole demokraat. vaadake, mida nad tegid äh, meie Šveitsi sõpradega. suur tänu kolleeg Benarabatu, poolteist minutit teilgi. suur tänu, äh, austatud äh, härra Mingarelli, kolleegid on palju küsimusi esitanud inimõiguste kohta, Genfi konventsiooni kohta, selle juurde seega ei tuleks. esitan küsimuse natukene täpsema. kas te olete rääkinud või kas kavatsete rääkida läbi ka naiste olukorra osa puudutavas ja kas teil on ka mingisuguseid tagatisi naiste õiguste ja pereõiguste osas laiemalt? ja minu teine küsimus puudutab äh, Liibüa seisukohti äh, Maagrebi riigina, tema asukohta, vabandust, äh, kas Liibüal on, missugune mõju on Liibüal Maagrebi liidus? suur tänu, härra Pantseri, teil on ka poolteist minutit. suur tänu mul ei ole mingisugust äh, kahtlustki selles osas, äh, kui osav on komisjon oma läbirääkimistes. me näeme, et äh, juba mõningaid punkte on saavutatud ja ma näen ka, et siin härra Mingarelli optimismi siiski kritiseeriti. aga me peaksime siiski arvestama eelkõige Euroopa huvisid sellises kahepoolses lepingus, loomulikult meid huvitavad nii äh, Äh, kaubandus, finantsküsimused, aga ka inimõiguste küsimused. me vajame lepingut, sellepärast et äh, seeläbi me saame paljusid äh, asju lihtsustada ja kergemaks muuta, kuid kolm küsimust. kui kahepoolne, kahepoolsed lepingud saavad panustada siis on see, eh, panustada edusammudesse, siis see on loomulikult väga hea. Eh, teine asi, põgenike eh, tagasiviimine, ma sooviksin, et te seda küsimust natukene rohkem meile lahti lahendaksite, selgitaksite, millised on need kõige suuremad probleemid selle lepingu raames selles küsimuses? ma tunnen teid väga hästi, te olete väga abivalmis, sõbralik inimene aga me vajame ka eh, dokumente, mis näitaksid, kuidas täpselt eh, läbirääkimiste käik edasi läheb, nii et ma sooviksin saada ka kirjalikke dokumente, sellepärast et siin ainult sellistest suulisest ettekannetest ei piisa. suur tänu, härra Mingarelli saab nüüd lõppsõnaks eh, sõna, meil on küll aeg läbi, aga meil on nüüd võimalus siis ära kuulata teie vastused. suur tänu kõigepealt proua Flootri küsimus või kommentaar. kuidas suhtuda ÜRO põgenike ülemvoliniku büroo kinnipanekusse, ma rääkisin teile nendest arg-, argumentidest, mida teie võite muidugi valeks pidada, aga Liibüa meile need esitas. Ähm, meie oleme alati öelnud, et nii kiiresti kui võimalik, tuleb büroo äh, taas avada ja oleme ka öelnud, et Genfi delegatsioon läheb Tripolisse seda küsimust arutama. mina ei ole toetanud ühtegi Liibüa argumenti. muidugi oleks lihtne, kui ma ütleksin, see on täiesti skandaalne ja äh, kui te seda soovite, nüüd vaheklausel, mis puudutab äh, rahvusvahelise õiguse mittetäitmist muidugi, äh, äh, seda rakendame alati, kui läbirääkimiste mandaatile ei vastata. kas nüüd peab kõik rahvusvahelise õiguse klauslid arutusele võtma või peab, kuigi me ei saavuta seda, mida me soovime, püüda mingisuguse vaheklausli äh, kirja panna, minu arvates võiks see parem olla. ja nüüd, kas ma olen naiivne või, äh, või ma naeratan teie, äh, naeran teie üle, no see viimane valik jääb ära, aga kas ma olen naiivne, otsustage ise. nüüd naiste õigused, kas me oleme need, seda küsimust tõstatanud ja jällegi ma äh, ei äh, tõsta siin iseennast äh, esile, aga ma tahaksin öelda, et äh, kuigi meile öeldi, et naised on nende riigis palju rohkem kaitstud kui mujal, siis me disku-, diskuteerisime selle üle, küsisime ühte-teist, rääkisime, mida võiks selles valdkonnas parandada, näiteks naiste olukord üldse, naiste statuut, laste õigused. me jätkame oma nõudmiste esitamist Äh, aga äh, praegusel hetkel äh, peab lihtsalt ütlema, et arvestades meie väärtusi, ei ole naiste olukord meie silmis siiski heal järjel Liibüas. nüüd kahepoolsed näid-, lepingud ja takistused läbirääkimistel. läbirääkimistel ikka tekib takistusi. iseäranis migratsioonivoogude haldamisel, kui me räägime näiteks Liibüa või Marokoga ja viisarežiimi lihtsustamisest ja tagasivõtmest, siis äh, hispaanlased, prantslased, itaallased äh, soovivad mitmeid probleeme lahendada ja, ja ühenduse tasandil läbirääkimiste pidamine ei ole sugugi äh, lihtne tagasivõtmise puhul on asjad lihtsad. Liibüa on nõustunud dokumentideta Euroopas viibivaid Liibüa kodanikke tagasi võtma, aga nad ei ole valmis kolmandate riikide äh, pagulasi, näiteks Nigeeria või äh, Burkina Faso kodanikke tagasi võtma. kui nad näiteks siit Äh, Euroopast peaks tagasi saadetama. Nad ütlevad, et vaadake ise, kuidas te hakka, hakkama saate. Nad on oma äh, põgenikke valmis tagasi võtma, aga äh, muudes küsimustes peab veel rääkima, läbirääkimisi pidama mm, nendes üldistes küsimustes, mitte ainult turvalisuse küsimustes, aga te mõtle, te mõistate, et rände küsimus on väga mitmetahuline ja nüüd lõpetuseks, loomulikult äh, kõigest ma teile praegu rääkida ei saa, läbirääkimismandaati tuleb alati arutada nõukoguga, aga ma hoian teid kursis, tänan. suur tänu, härra doktor Mingarelli, suur tänu selle huvitava arutelu eest. see teema on väga tundlik ja väga äh, keeruline, seetõttu ka need sõnavõtud olid siin väga intensiivsed. suur tänu veel selle eest, et tulite meiega kohtuma. ja sellega tulemegi järgmise päevakorrapunkti juurde. ja ma äh, paluksin tulla siia doktor Morellil, kes on Euroopa Liidu eriesindaja äh, Kesk-Aasia küsimustes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 õigeaegselt kohale jõudnud ja alustamegi siis oma arutelu olukorra üle Kõrgõzstanis. härra doktor Morell on Euroopa Liidu eriesindaja Kesk-Aasia küsimustes. me täname teda juba praegu selle eest, et ta on meiega kohtuma tulnud. see arutelu on väga vajalikuks muutunud Äh, kuigi me doktor Morelliga kohtume tihti, aga nüüd on seda väga vajalik ka nende vägivalla äh, puhangute tõttu, mis äh, lahvatasid Kõrgõzstanis kümnendal juunil me räägit-, räägitakse paljudest hukkunutest, tuhandetest haavatutest Oši linnas. sajad tuhanded põgenikud juba arvatakse, et viissada tuhat põgenikku on liikumas Usbekistani poole, nii et olukord on tõesti väga äh, traagiline. Ähm, Euroopa Liit on äh, põgenikele äh, suunanud, vabastanud viissada miljonit eurot. kõrge esindaja, komisjoni asepresident proua Ashton on ka tuli, tegi avalduse Euroopa Liidu nimel ning selles kinnitatakse et Euroopa Liit toetab ajutise valitsuse pingutusi ja toetatakse, julgustatakse ka ähm, õiguskorda taastama ning kohalikke ametivõime kutsutakse üles tegema kõike, mis nende võimuses selles, selleks, et äh, olukorda riigis stabiliseerida. sellega soovitakse ka panustada äh, põhiseaduse referendumisse, mis on ette nähtud kahekümne kuuendaks juuniks. oktoobris on ette nähtud ka parlamendivalimiste läbiviimine. neljateistkümnendal juunil jõudis ka Välisasjade Nõukogu samale tulemusele, härra doktor Morell on kõrge esindaja soovil ka käinud Kõrgõzstanis ning tema võib meile täpsemalt kirjeldada, milline on olukord koha peal. ta saab meile ka selgitada, millised on viimased äh, arengud. härra doktor Morell, need, ähm, see temaatika on väga tundlik, äh, väga keeruline, aga ma siiski paluksin, et kui võimalik, et te peaksite kinni kõne ajast, milleks on kümme minutit, nii et me saaksime veel ka arutelu pidada ja annaksingi nüüd ilma pikemalt äh, teile sõna ja mind väga huvitab, äh, mis teil meile öelda on. suur tänu. püüan ajalimiidist kinni pidada, tean küll, kui äh, tähtis on debatti ohjata, aga tahaksin lihtsalt öelda, et mina eelistaksin eelkõige äh, väliskomisjonis esineda, muide KOPS-is toimub ka praegu kohtumine eh, kriisi, eh, kriisist eh, ülesaamise vahendite leidmiseks ning ma tahaksin öelda, et ka minul on ajalised piirangud tegelikult, aga mm, mm, Kirgistani olukord on, on väga tõsine, sest ta ohustab kogu Kesk-Aasia, see ohustab kogu Kesk-Aasia äh, stabiilsust. Euroopa Liit on äh, juba kolm ja pool aastat Euroopa Liidu Kesk-Aasia strateegiaga äh, tegelenud vastavate riikidega, meil on kõik olem-, vahendid olemas küll, aga praegusel hetkel on olukord äärmiselt tõsine ja see puudutab kogu Kesk-Aasia turvalisust, julgeolekut, stabiilsust ja seetõttu on meie kohustus äh, reageerida ja äh, võtta erakorralisi meetmeid. mis siis toimus? Äh, püüan teile niisuguseid visandada teile olukorra analüüsi, tegemist on kriisiga, mis on välja kujunenud juba pikema aja jooksul. kõigepealt äh, esimene kriisifaas äh, kujutas endast võimuvahetust Biškekis, juba see oli traagiline, üle kaheksakümne surnu ja siis äh, need sündmused toimusid Biškekis kuuendal aprillil. see oli täiesti ootamatu pööre, mõned olid võib-olla teadlikud sellest, aga ikkagi enamus see, see, need sündmused üllatasid ning äh, et äh, lihtsalt äh, need tündmused olid tingitud äh, president Bakijevi nii-öelda klanni valitsemisest, muidugi tagajärjed olid väga, väga tõsised, te olete võib-olla kuulnud tulpide, tulpide revolutsioonist ja president Akajevist, aga ikkagi konflikti eskaleerumisel tekkis meil mõte, et kas ei ole tegemist mitte mingisuguse, mingisuguste tsükliliste konfliktidega, kus kõigepealt tekib rahva rahulolematus, siis toimuvad erinevate poliitiliste jõudude kokkupõrked, riik on muidugi väga, väga noor ja, ja seal on umbes sada parteid praegu registreeritud siis kulmineerub rahvaliikumine ning äh, Venemaal nimetatakse siis äh, seda faasi tänavademokraatiaks, aga mm, kolmas äh, etapp võiks olla näiteks presidendi võimu haaramine ja see tekitab uuesti rahulolematust ning eh, tekib uus konfliktide tsükkel. me oleme näinud, et, et eh, niisugused konfliktitsüklid võivad Kirgis-, Kirgistani poliitilises arengus saatuslikuks saada. valitsus on praegu näidanud tahet niisugusest tsüklist välja tulla, mm, soovida demokraatiat jalule seada, aga peab ütlema, et eh, tuleb alustada ikkagi erakorralikest, erakorralistest meetmetest, sellepärast et tegemist on ajutise valitsusega, kes on praegu parlamendi töö peatanud ning mm, praegu on vaja tõesti kiirelt teatud meetmeid vastu võtta. Euroopa Liit on Kirgistaniga pikka aega juba eh, eh, dialoogi pidanud, olen ise kohtunud Kirgistanis vabaühenduste opositsiooni esindajatega. Mm, kui Saksamaa oli eesistujamaa, siis kohtusime ka uue ajutise valitsuse liikmetega, kui neid isegi füüsiliselt muide ähvardati ja, ja kuni selleni, et nad oleks pidanud põgenema riigist. oleme kohtunud ka nende perekonnaliikmetega ja me oleme äh, mõistnud, et praegusel hetkel on tegemist täiesti erakorralise olukorraga ja on vaja era-, erilisi meetmeid. samas juba eh, Kiievi eh, ümbritsevas keskkonnas on ka igasuguseid ohte, seega meie Euroopa Liidus tahame eh, teha koostööd kohal olevate teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, ÜRO ja OSCE-ga ja saatma, saata ka kolm eh, erisaadikut sinna, et vähendada niisugust eh, topelttööd, et eh, sõnumid jõuaksid paremini kohale ning et saaks koha, kohapealseid sündmusi ka mõjutada. meie nõudmised on selged, tuleb välja töötada demokraatia teekaart, kõigepealt õigusriik ja teiseks demokraatliku konstitutsiooni juurde äh, tagasipöördumine. Äh, praegu võtame väga ette, ettevaatlikult äh, ministrite ja teiste ametnikega ko-, kontakti, muide välisminister on praegu mitteametlikult siin, aga me püüame lihtsalt stabiilsust tagada või taastada selles riigis meil on mm, teada ka, et komisjon, et on moodustatud erikomisjon, et äh, põhiseaduslik kord ähm, jalule seada Veneetsia komisjon äh, aitab äh, inimõiguste põhitingimused paika panna, seda on tehtud juba kahekümnes riigis ning Mm, siis äh, põhiseaduse tekst läheb järgmisel äh, pühapäeval referendumile. Need on meie äh, töömeetodid siis kuni praeguse hetkeni, siis aga kümnendal juunil muide algas kriisi teine faas, mis siis juhtus? mitmesugused rünnakud, etnilised konfliktid, kokkupõrked riigi lõunaosas, ja, ja neid kohalikke konflikte ei suudetud enam ohjata, ohjata loomulikult eh, konfliktiga kaasnes, kaasnes ka ohvreid, aga meie oleme püüdnud alati vältida eh, vägivalla kasutamist, aga nüüd on siiski vägivalla liikumine laienenud, miks? Eh, Biškek oli üleminekuvalitsuse küsimustega hõivatud ja e, seetõttu pidi tunnistama, et julgeoleku- ja turvameetmed on väga nõrgad, proua Rutnbajeva ka tunnistas seda ning vana klann, Bakijevi klann kindlasti ähm, ilmselt aitas nendele konflikt, nende konfliktide puhkemisele kaasa konf-, suhet, ka naaberriigid ütlevad seda ja mitmeid viiteid on sellele, et tegemist oli koordineeritud tegevusega. samuti peab esitama küsimuse, eh, milline oli eh, kuritegelike gruppide eh, roll. Oš on üks narkokaubanduse keskus kindlasti, ja kindlasti kasutavad nad ära niisugusi polits-, konflikte, politsei nõrkust selleks, et eh, võrgustiku üle ise kontrolli saada ja reorganiseerida oma, eh, oma äranägemise järgi eh, siis neid narkokaubandussuhteid Verga naorus. seda tuleb arvestada. teiseks ei saa ka välistada seda, et Äh, et kohal olid ka radikaalsed islami äh, võitlejad äh, erinevatest organisatsioonidest, muide ma ei taha neid kõiki siin nimetadagi, täna siis peab testima küsimuse, kuidas valitsust legitimiseerida ja institutsioone paika panna. see äh, on Kirgiisi valitsuse enda ülesanne, meie ei saa nende eest otsustada, meie muidugi anname soovitusi, teeme koostööd nii palju kui võimalik, aga äh, kohalikud ametivõimud ja Kirgiisi rahvas peavad ise otsustama. ja äh, meie järgime, milline on siis, millised on siis areng, meil on oma vaatlejad seal, meil on ka äh, Odiri ja OSCE esindajad seal, seal on pikaajaline vaatlusmissioon ning äh, samuti äh, OSCE-l on kohapealne pädevus toetada ka politseijõudusid, et neil oleks rohkem äh, võimalusi ja ta-, et äh, nende käitumine oleks ka tasakaalustatum. teiseks tuleb arvestada ka äh, põgenikevoogudega, äh, sajad põgenikud on Usbekistani tagasi läinud, kui on olemas kom-, kompetentsed struktuurid, siis võib nad ka vastu võtta, aga liikumine oli muidugi nii suur, et et ka Usbeki valitsus ei suutnud eh, põgenikke vastu võtta, seega Usbeki valitsus pöördus rahvusvaheliste organisatsioonide poole, et eh, see põgenike tagasi saabumine ei ohustaks äh, olukorda Usbekistanis. umbes kolmkümmend viis tuhat inimest soovivad Usbekistani tagasi minna, need on ainult niisugused umbkaudsed andmed, esialgsed andmed. järgmiseks kõik need kuriteod, need tapmised, mis mõne päeva jooksul toime pandi, nende puhul peab peab ütlema ausalt, et neid tuleb uurida, see on jällegi valitsuse töö ja tuleb äh, hakata tegelema lepitusprotsessiga. kõigi nende traagiliste sündmuste käigus äh, olid oli ka neid kirgiise, kes olid väga julged, läksid koha peale ja äh, nimetaksin siin Toleka Ismailovat ja mõnda teist, kes on tõesti kodanikuühiskonna suured esindajad, kes eh, olid ka meie jaoks kontaktisikuteks ja andsid meile pidevalt eh, ülevaadet olukorra arengutest. nüüd abi küsimus, Kirgistanil on vaja piisavalt abi, aga abi tuleb eh, turvaliselt sinna saata, see peab aitama ta-, tavaelu juurde tagasipöördumist, selle abile tuleb seada tingimused, nimelt tuleb jätkata dialoogi ja lepitusprotsessiga. nüüd milline on siis selles, selles protsessis Euroopa Liidu roll? Euroopa rolli ülesanne on pidevat dialoogi pidada selleks, et Kirgistan demokraatia juurde tagasi pöörduks, teiseks on meie ülesanne humanitaarabi anda, osa abi on juba kohale jõudnud, kuus miljonit eurot Äh, stabiilsusinstrumendi raamis, raames on ette nähtud Kirgiisele, et demokraatiat taastada, et toetada kodaniku algatusi ning aidata noori, kellel ei ole tööd, keda muide on võimalik teesta-, riigi destabiliseerimiseks äh, väga lihtsalt ära kasutada. samuti teeb Euroopa Liit aktiivset koostööd ÜRO, OSCE ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, tänan. suur tänu härra Morelli, härra Peterle, kes on Tadžikistani raportöör Ahvetis, teil on sõna. suur tänu, härra esimees. suur tänu teile, härra Morelli, selle väga selge esitluse eest ma olen nõus äh, sellega, mida te ütlesite, teie diagnoosiga nii-öelda. kahetsusväärne on aga see, et viis aastat äh, pärast äh, seda, kui võim vahetus, on olukord läinud halvemaks, see on suur tragöödia. tragöödia, mis arvestades põgenike suurt hulka võib äh, veelgi äh, tõsisemad tagajärjed kaasa tuua endaga, kui rahvusvaheline üldsus järjepidevalt ja dünaamiliselt ei tegutse. ma olen nõus äh, sellega, et tuleb esile kutsuda demokraatlikud muutused, seda lubati juba aastal kaks tuhat viis, kuid mitte midagi ei ole toimunud mul on jäänud mulje, et Kõrgõzstanis ei ole ühtsust selles osas, millises suunas nad peaksid edasi liikuma. see puudutab äh, ka äh, naaberpiirkonda, ei tunta suurt entusiasmi muutuste järele. kui see pühapäevane rahvahääletus läbi läheb, siis äh, eemaldub Kõrgõzstan president fundamentaalsest äh, demokraatiast. nii et äh, tegelikult mul tekib tõesti küsimus, kui palju liitlasi meil ikkagi on, kui palju inimesi meid, meie seisukohtades äh, Kõrgõzstani arengu osas toetavad? võib-olla me alahindasime olukorra tõsisust viis aastat tagasi Kõrgõzstanis ja lootsime, et tollane uus valitsus asub kiiremalt tööle. nüüd on meie ülesanne ka teistsugune, peame kuidagi üritama äh, stabiliseerida olukorda, lahendama põgenike küsimuse ja rahvusvaheline üldsus peab Kõrgõzstanile abi andma ka heade valitsemistavade osas. vaatamata sellele, et Kõrgõzstan on väike riik, võib ta siiski terve regiooni stabiilsuse kõikuma lüüa ja sellepärast me peamegi olema väga ettevaatlikud oma ettevõtmistes. Äh, soovin teile edu, härra Morelli! suur tänu, härra Peterle! järgmisena härra Vigenin, äh, paar minutit. suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra Morelli, selle töö eest, mis on ära tehtud kahetsusväärne, et äh, siin saalis nii vähe saadikuid kohal on seda asja kuulamas. tegemist on minu meelest ühe võtmeküsimusega, mis äh, praegu meie ees seisab. mul on paar küsimust, kuivõrd hinnang kui selline on juba antud olukorrale. me teame, milline see olukord Kõrgõzstanis ja Usbekistanis on seisukohtades erinevusi selles osas ei ole eh, ja oleme keskendunud sellele, kuidas komisjoni ja nõukogu toetada nende ettevõtmistes. minu küsimus, milline on teie hinnang olukorrale selles osas, et kas eh, see, mis praegu eh, seal toimub, võib levida ka teistesse riikidesse ja regioonidesse, kui suur see risk on? teiseks kas te arvate, et äh, praegune Usbekistani, äh, vabandab, kõneleja ütleb, Kõrgõzstani valitsus suudab kontrolli taastada piirkonnas? või on neil ehk vaja välistoetust? kuidas te suhtute sellesse mõttesse, et äh, võib-olla saate sinna rahvusvaheline rahuvalvemissioon? sellest oleks võib-olla abi julgeoleku tagamisel. ja milles suunas siis otsustatakse järgmised sammud, kas lepituse suunas, nende karistamine, kes on süüdi selles veresaunas ja lõpetuseks muidugi peamine küsimus Usbekistanis praegu puudutab humanitaarolukorda. milline on teie hinnang? kas nad suudavad toime tulla antud olukorraga äh, piirialadel? hinnangute kohaselt umbes sada tuhat pagulast äh, on jõudnud Usbekistani, kas see on tõsi? ja kuidas äh, te suhtus, suhtute informatsiooni, mis te sealt olete saanud. Te ütlesite, et Euroopa Liit äh, on äh, olukorraga tegelemas ja et te tahate nii suurt toetust anda kui võimalik, kuid milline see olukord siiski kohapeal on? info, mis meieni jõuab, on erinev. ja teil on võib-olla natuke rohkem informatsiooni. suur tänu, härra Vigenin. järgmisena proua Haudala. Teil on ka kolm minutit suur tänu, härra esimees. Euroopa Liidul on äh, siin paar asja õppida sellest tragöödiast. kõigepealt, meil on tõesti vaja regionaalset lähenemist ja me peame pöörduma Usbeki, Kasahhi ja Kõrgõzstani ametkondade poole koos äh, selleks, et äh, kuidagi lehe, leevendada seda väga teravat humanitaarkriisi, millega nad silmitsi on. ja loomulikult regionaalset lähenemist on vaja ka teistes koostöövaldkondades teiseks arvan ma, et äh, hea õppetund meile selle kohta, et äh, ilmselt märke, ennetavaid märke taolisest etnilisest kriisist oli ja et äh, asi areneb, kuid kas meil oli piisavalt inimesi seal, kes neid märke oleks näinud? ja üks taoliste katastroofide vältimise eeltingimus ongi see, et inimõiguste eest võitlejatel on vabadus töötaja, sest nemad on tihti need, kes ehitavad sildu ja suudavad pingeid maandada ja toovad esile siis võimu kuritarvitamise, mis tihti selliste kriiside peamiseks põhjustajaks on. täna ma siin loen Amnesty Internationali nõudmisest äh, piirid avada Kõrgõzstanist tulevatele pagulastele, ma tahaksin teada teie seisukohta nende ettepanekute osas ja kuidas Euroopa Liit suudaks ka midagi ära teha kohe praegu, selleks et kutsuda üles Usbeki, Kasahhi ja Tadžikistani ametkondi avama koheselt äh, piirid äh, nendele inimestele, kes põgenevad vägivalla eest. ja teine ettepanek on kutsuda üles neid tegema koostööd ÜRO agentuuride ja teiste ametitega, tagamaks pagulaste kaitse ja kolmandaks Amnesty kutsub üles, et need kolm valitsust teeksid koostööd ÜRO agentuuride ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega selleks, et lihtsustada ja tagada humanitaarabi kohalejõudmine. ja et ÜRO äh, pagulaste ülemvolinik võtaks äh, siis kogu selle töö üle. kuidas Euroopa Liit neid iseenesestmõistetavaid nõudmisi võiks täita, mis on tulnud kodanikuühiskonna poolt, kas Euroopa Liit kuidagi saaks eh, siin eh, selle riigi kollektiivkaitseorganisatsiooni mõte esile tuua selleks, et tagada, et oleks mingisugused politseiüksused, kes vähemalt pagulaste turvalisuse ja väärikuse tagaksid. suur tänu! suur tänu, proua Haudala! härra Anguraksil on kolm minutit Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, καταρχήν να εκφράσω και... Τσορτάνο. ma kahetsen seda, et meid ei ole eriti palju siin saalis, et eh, nii eh, olulisi sündmusi ja nii traagilisi sündmusi arutada. Ramurell ma arvan, et Kirgistani probleem näitab meile väga selgelt just seda, mida ma olen siin komisjonis juba pikka aega rääkinud, et me peame arvestama uue olukorraga, uue kontekstiga kus on tekkinud suurte imperialistlike jõudude konkurents Kirgistani energiaressursside üle. me teame, et selles riigis asub äh, Ameerika sõjaväebaas, Venemaa püüab äh, kontrolli alla saada seda piirkonda, Afganistan on läheduses, äh, seda tuleb arvestada ja seetõttu peab ütlema, et ähm, Kirgistani olukord ilmselt võib veelgi halveneda ja eh, halvendada ka kogu regiooni stabiilsust ja sellest tuleneb minu küsimus. härra Morel, mis on selle etnilise konflikti põhjus Kirgistanis, miks eh, tekkis see konflikt, miks tekkisid kokkupõrked, me teame, et neid on ka varem olnud, aga kus see probleem on, kas te saaksite meid täpsemalt valgustada selles osas? teiseks, kas Kirgistani olukord on ka seotud Afganistani ebastabiilsusega mingil määral? me oleme kuulnud, et Afganistaniski on probleeme ja e, oleme kuulnud ka, et Obama ja, ja Afganistani juhtkonna vahel on erimeelsusi. ning kas oleks mõistlik tõesti nii lühikese aja jooksul nüüd valimised korraldada? suur osa riigi elanikest ei ole üldse valmis osalema valimistel ja eh, kui teil on ka konkreetseid arvandmeid, siis kas te saaksite meile rääkida põgenikest, kes, kui palju rahvast on sunnitud olnud lahkuma, kas nad võiksid oma koduriiki siiski tagasi tulla, sellepärast et äh, olen kuulnud, et paljud põgenikud keelduvad koju tagasi tulemast, sest nad kardavad oma elu pärast ja väga paljud äh, tahavad jääda Usbekistani või siis hoopis minna Venemaale. suur tänu, härra Nikolai, kolm minutit. suur tänu on selge, et Kirgistani olukorda oleks võinud ette näha. kogu regioonis on oma konfliktide ajaloog kahjuks. ja nüüd huvitab mind, kas nüüd äh, keskpikas perspektiivis on võimalik konflikti lahendada, kui Venemaa jälle tahab sekkuda, nagu tal tavaks on stabiliseerimise eesmärgil. kas on võimalik saavutada poliitiline konsensus, et äh, stabilisatsiooniväed sisse viia regiooni, kas äh, teie arvates on oluline Euro-, ka Euroopa Liidu jaoks kaaluda võimalusi oma lahingrühmade sinna saatmist. kuidas hindate olukorda Oši äh, linna ümbruses Kirgistani lõunaosas, sest äh, meedias on räägitud lausa kaheksasajast tuhandest äh, põgenikust, osad räägivad sajast tuhandest, mis see arv ka ei oleks, on olukord väga tõsine, Euroopa Liit peab aitama ning äh, nüüd oleks ka võimalus Euroopa Liidu nähtavust suurendada, näiteks finantsabi andmisega. ja viimane küsimus, kas on ka mingit informatsiooni ohvrite arvu kohta nende kohta, kes äh, said surma Kirgiisi armee käe läbi, räägitakse kuni kahe tuhandest äh, surmasaanust. suur tänu, proua Nikolai. ja nüüd annan sõna härra Morellile kümneks minutiks, palun. suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka küsimuse esindajad, esitajatele. see võimaldab mul nüüd äh, sügavuti minna olukorra analüüsiga. me oleme selle regiooniga juba pikemat aega koostööd teinud, aga veel kord pean rõhutama, et mõne päeva jooksul äh, muutus olukord nii drastiliselt, Ferganao äh, org on samas olnud oluliseks transiiditeeks, äh, seal elab äh, mitmeid erinevaid rahvusi, konflikt võib olla ka seotud vee jagunemisega, mm, irrigatsiooniprojektidega, tammide ehitamisega, seega pinge tekkimise võimalusi on mitmeid Äh, rääkimata nüüd äh, naabrite mõjust, nimelt Afganistanist. aga härra Peterle küsis minu käest, kuidas on nii, et sellel riigil ei ole mingit ühtset visiooni selle üle, kes on nende liitlased, olgem ausad Euroopal on olnud äh, väga suured ootused juba algusest peale, olen üheksakümne teisest aastast olnud äh, suursaad-, Prantsuse suursaadik selles väikeses riigis, äh, see väike riik soovis muutuda muidugi Kesk-Aasia Šveitsiks, aga kahjuks on arengud teised, väike riik on piiratud suurtest naabritest ja samas püüavad nad kramplikult oma identiteeti otsida mäletan eh, Euroopa Liidu abist näiteks eh, ta-, Taatsist, eh, aga muide, võrreldes meiega olid sealsed suhted ja la-, suhted naabritega hoopis teistsugused, näiteks suhted Hiinaga, aga me ei saavutanud seda, mida me olime oot-, oodanud, aga äh, siiski võib öelda, et Kasahstanis, Kirgistanis on juba erinevaid äh, lääne saatkondi, Euroopa Liidu saatkondi, äh, Saksamaal on täielik äh, saatkonna koosseis, Prantsusmaal on saatkond Kirgistanis, nüüd on Euroopa Liidu täielik delegatsioon ka, aga selleks, et Äh, projekte juhtida. ma ei tea, kuidas seda teha. kui me soovime, et see riik muutuks euroopalikumaks, siis on vaja ka Euroopa kohalolekut seal suurendada. see tähendab, et äh, järk-järgult on Euroopa Liit oma programme ja abiprogramme konsolideerunud muide, umbes kolmsada tuhat inimest elab eh, allpool vaesuse piiri, aga nad saavad stabiliseerimismeetme abil rahalist abi, seda on finantseerinud eh, Euroopa Liit juba kümme aastat, kolmsada tuhat kirgiisi saab miinimum tele, eh, sissetulekut tänu meie abile, aga see on kindlasti ebapiisav mõjutamaks Kirgistani arengusuundi. Kirgistan on järjest rohkem äh, kaasatud Euroopa Liidu äh, koostöösse äh, läbi Kesk-Aasia koostööprogrammidega. aga ma tahan teile lihtsalt rõhutada, et me oleme kohal, me soovime koostööd teha kui nüüd poliitilistest valikutest rääkida, siis tahaksin öelda äh, härra Peterlele, et äh, pärast niinimetatud äh, president, presidentaalse vabariigi kogemust peab ütlema, et Kirgistan ei ole valinud parlamentaarset äh, demokraatiat, nende lähenemine pärast presidenti valitsuse läbikukkumist võib olla teistsugune, võib-olla nad soovivad mingisugust äh, segarežiimi oma riigi jaoks välja töötada. Nad toonitavad parlamendi tähtsust, aga kui me äh, vaatame põhiseadust, siis jällegi valitakse üldistel valimistel president samuti. ärgem laskem ennast sõnavalikust häirida, eh, praegune põhiseaduse projekt otsib tasakaalu, mis võiks siis ka eh, funktsioneerida. Öelgem, et eh, praegune suundumus on siiski parlamentaarse vabariigi poole, aga ma tuletan teile meelde seda Kirgiisi tsüklit, kus ikka ja jälle toimuvad äh, Eh, huvigruppide kokkupõrked tänaval, eh, eh, põrkuvad kokku nii klannid kui sotsiaalsed huvid ja nii edasi. ja kui keegi üldse mingit stabiilsust saab tagada, siis see oleks parlament, parlament proportsionaalse valimissüsteemiga. seetõttu püütakse praegu äh, äh, valimiskünnist paika panna ja valimisnimekirju välja töötada selleks, et paremini äh, sihipärastada poliitilist debatti. meie arvates on praegu vaja ajutine valitsus referendumiga paika panna, siis antakse võimalus kõigile kodanikele valimistel osaleda, aga meie anname siis selle kohta oma arvamuse ja need on siis meie eh, eh, poliitilised kavatsused nii-öelda. aga nüüd eh, navigeeriline põgenike kohta tahaksin öelda, et vähem, meie hinnangutel on vähemalt nelisada tuhat inimest kas siis kodust lahkuma sunnitud või, või lausa põgeniku staatuses. paljud on liikunud Usbeki piiri suunas, Tšalalabad ja Oš on muide mõned kilomeetrid äh, piirist ja see piir muidugi äh, on kummaline, see jagab äh, siis Usbekist, seda jagab seda piiri, seda orgu, kus piir jookseb, jagavad Tadžikistan, Usbekistan ja Kirgistan muidugi naised, lapsed, va-, vanurid on kodust lahkunud või kodudesse jäävad noored, kes suudavad kodu kaitsta ja nii on oma kaitse organiseerinud terved äh, Usbeki äh, äh, rahvast, Usbeki päritolu kodanikega külad. umbes täna hommikul on põgenike ülemvoliniku andmetel, muide, kellel on kõige paremad andmed, umbes kolmkümmend viis tuhat eh, inimest tagasi pöördunud, me siin ei tee täpset vahet, kes on põgenik, kes on eh, lahkuma sunnitud oma kodust olnud, umbes sada tuhat on jäänud ikka eh, veel Usbeki poolele ja siis kolmsada tuhat olnud äh, nii-öelda äh, inimest, kes on lahkunud kodudest, on veel Kirgistanis, nende inimeste kodus, äh, koju tagasipöördumine tuleb kiirelt tagada, samuti tuleb anda neile humanitaarabi, vett, toitu, rahvusvahelised organisatsioonid, vabaühendused teevad tööd, olen otseühenduses olnud, tingimused on juba võib öelda, rahuldavad, ka usbekid äh, võst-, võtavad äh, abiandjaid hästi vastu, Andidžaanis jagatakse abi laiali, nüüd äh, võrreldes kahe tuhande viienda aastaga, siis nüüd on juba mitu ÜRO organisatsiooni kohal, UNICEF kaasa arvatud. nüüd äh, isegi lennukeid võetakse vastu abiga, tingimused on normaalsed ja kõik liigub selles suunas, et äh, olukord äh, normaliseeruks. Äh, ÜRO põgenike ülemvolinik on muidugi kes-, selle protsessi keskmes, piirideta arstid, teised organisatsioonid, koos kohalike võimudega on abivajajad juba selgeks tehtud. mingeid suuri probleeme ei ole, ajutiselt pandi vahepeal küll piir kinni, sest lihtsalt vastuvõtu võimalused olid piiratud, arvestades neid inim, inimvoogusid, mis seal liikusid. see on siis nüüd ähm, see, mis pu-, puudutab Usbeki poolt, aga asjad on palju keerulisemad Kirgisi poolel, kus omavalitsused on, on ise tunnistanud, et nad on kontrolli kaotanud, see puudutab näiteks Oši ja Tšalalabadi. Äh, proua Tumbajeva on ise juba kohal käinud, ta on ajutine või president või presidendi koostäitja, ta on olnud väga äh, julge, on käinud isegi haiglates ja äh, kohalikes kvartalites, need barrikaadid, mis on kodukaitseks seal üles ehitatud, näitavad muidugi, et ähm, et olukord oli tõsine, aga need barrikaadid on juba pea, peaaegu ähm, maha võetud, liiklus taastub, äh, täna hommikul veel nägin, et juba on taastatud isegi bussiliiklus Oši tänavatel. aga no olukorra normaliseerumine ning äh, ähm, ülesehitus on kõige tähtsamad küsimused siiski täna. samuti küsiti ka stabiliseerimisjõudude kohta ja kas ÜRO, vabandust, Euroopa Liidu äh, lahingugruppe saaks hakundada, lahen-, kutsuda, vaatame äh, Eh, mis toimub, me ei ole praegu mingisuguseid otsuseid veel teinud, Venemaa küsimus tuleb eh, ära otsustada ÜRO Julgeolekunõukogus, eh, otsus politseijõudusid on otsustatud siiski toetada ja selle otsuse tegi OSCE Viinis. suur tänu! suur tänu, härra Morelli! meil on veel kaks kolleegi palunud sõna proua Gomes ja proua Paletskis kaks minutit mõlemale ja siis äh, härra Morelli jõuab vastata ka nendele küsimustele. suur tänu, härra suursaadik, ma saan aru, mida te ütlesite, et te arvate, et praegu OSCE peaks olema see organisatsioon, kes sekkub nii-öelda äh, igasuguste missioonide korral. mida siis sellises kontekstis peaks Euroopa Liit tegema? ja kas äh, me peaksime Julgeolekunõukogus äh, suruma sellele, et saadetakse äh, sinna julgeolekumissioon, mis koondaks siis OSCE ja Euroopa Liidu ja piirkonnariigid, Venemaa eriti. miks te arvate, et Venemaa ei tahtnud vastata või reageeris ainult poolenisti ähm, ülemineku ähm, vahe, äh, ajutise presidendi Otumbajeva üleskutsetele. nüüd äh, piirid. Äh, meil on tõsiseid probleeme nendel piiridel ka kaubanduse, kaubandusvahetusega, milline on Hiina roll? Hiina piir on problemaatiline. ja pikemas perspektiivis kas äh, on üldse võimalik äh, Kõrgõzstani piiride osas mingisugune lepitus äh, saavutada, arvestades seda, et viimastel aastatel neid piire on ju muudetud ja seda Hiina kasuks? suur tänu, proua Komes ja härra Paletskis, saab järgmisena sõna, teil on kaks minutit. suur tänu, härra esimees, minu küsimus puudutab teie arvamust seoses äh, nende traagiliste äh, sündmustega Kõrgõzstanis, et kuidas need mõjutavad stabiilsust regioonis äh, Aasias, naaberriikides, Kasahstanis, Usbekistanis, Turkmenistanis ja mis rolli kannab siin äärmuslik islamiliikumine? aitäh! suur tänu, härra Paletskis! proua härra Morelli. ma üritan siis kirjalt vastata nendele küsimustele, OSCE ma ütlesin alguses, et äh, me tegutseme koordineeritult äh, ÜRO eriesindaja härra Jentšaga kes on siis selles piirkonnas kohal, Karadžanovi suursaadikuga samuti, kes on OSCE suursaadik, tegutseb siis Kasahstanist ja siis mina ise, mina tegelen, minu tegutsen siis vastavalt äh, Lady Ashtoni mandaadile. nii et äh, kolm päeva pärast äh, probleemi plahvatust olime Biškekis kohal ja oleme pidevalt seal käinud edasi-tagasi, nii et me teeme suhteliselt hästi koostööd ei ole nii, et tuleb valida üks või teine, vaid tegemist on koostööga. me jagame ülesandeid ja üritame siis äh, vältida kõige äh, kahjulikumat, nimelt topelttööd või segaseid sõnumeid, et üks ütleb üht, teine ütleb teist äh, olukord on traagiline ja sellistes olukordades tuleb ühtlustada see, mida me ütleme. me oleme ju niikuinii jõudnud ühesuguse analüüsini, hindame olukorda ühtselt ja üritame siis äh, ära kasutada oma pädevust ja jagada tööd. nii palju ma ütleksin. veel, et politseiüksused, julgeolekuüksused ning olukorra kontrolli alla saamine valitsuse poolt ja julgeolekuüksuste poolt, siis kõige kiiremini saaks ilmselt asja reguleerida OSCE üldiselt kokkulepe on saavutatud, kuid elemendid veel on arutelul. tegemist on siis toetava elemendiga, umbes sadakond inimest, viiskümmend nendest eksperti, kes, kellel siis omad äh, kaastöötajad, äh, selleks, et äh, aidata politseiüksuseid, mitte et tegeleda kohapeal ise siis, vaid selleks, et aidata olukorda kontrolli saada. politsei, mili-, me-, miilits ja julgeolekujõud mõnes mõttes varisesid koost pärast aprilli äh, sündmusi. proua Otunbajeva ütles, et on kadunud käsuliin, kadunud on kontroll mõnes mõttes ja et väga palju miilitsaid sai ju surma aprillikuus ja et äh, praegu on tegemist äh, siis äh, riismete kokkukogumisega. ülemineku valitsus saab siis toetust OSCE poolt, missiooni poolt, kes on natukene praegu paremini varustatud mm, reageerimaks. ja meie ülesanne on siis kollektiivseid sõnumeid välja saata. Venemaa. proua Komes küsis, miks Venemaa võttis teatavad reservatsioonid endale. kõigepealt eh, OSCE sees on olnud eh, muutusi ja näiteks, et kui eh, saavutati see, et verine kättemaks hoiti ära rahva seas, kõik on töötanud selle nimel, et veel vältida olukorra hullemakski kujunemist Äh, Bakijev on äh, läinud äh, Valgevenesse, Lukašenko muidugi on seal võimul ja see kõik näitab seda ja seda, et osad ütlevad, et Bakijev on selle organiseerinud Minskist, et et neil on teatav toetus kodumaal. Otunbajeva selles teises kriisifaasis pärast siis seda etnilist vägivallapuhangut lõuna pool, pöördus Venemaa poole. Venemaa poolt vaadates puudutas, et, et seda peab lahendama piirkondlik julgeolekuorganisatsioon, kuid äh, see saab äh, reageerida, see organisatsioon ainult siis, kui äh, riiki ohustab mingisugune välisjõud, ette ei ole nähtud äh, siseprobleemide lahendamist. nii et ainus võimalus Venemaa jaoks oli hoiduda igasugusest tegevusest vastavalt selle organisatsiooni reeglitele. Hiina, lühidalt. Hiina on olnud väga diskreetne, on olnud täna ka väga diskreetne. tuleb välja öelda, et aprillist alates on rünnatud äh, Bakijevi klanni varasid muidugi, aga ka Hiina poode ja teisi äh, ettevõtteid, mis äh, on muidugi häiriv. rahvastiku kõige vaesem osa on selliseid samme astunud. ning lõunas samuti Hiina on seal muidugi väga kohal. kõigepealt nad üritavad oma kodanikke kaitsta kolmsada hiinlast evakueeriti hiljuti Oshi piirkonnast ja see näitab, et nendel on väga tugev kaubanduslik äh, kohalolek seal. piir äh, ei ole kinni pandud, kuid kaubavahetus on peatunud. see puudutab tervet piirkonda muidugi ja defitsiit on tekkinud hinnatoodete järele. mulle tundub, et äh, see oli see vastus, mida ma võin teie küsimustele anda. härra Paletskis, teie küsimus regiooni kohta ja naabrite kohta ma ütlen otseselt välja, et Kasahstan äh, mängib siin väga olulist rolli, kuivõrd ta on naaberriik, aga ka sellepärast, et ta on praegu OSCE äh, eesistujariik ja seega muidugi osalesid nad ühest kolme eri esindaja töös, selles töös, samal ajal Kasahstan naabrina kardab muidugi äh, probleemi ülepaisumist ja on oma piiri kinni pannud ja Kasahhi ja Kõrgõ-, Kirgiisia piir siis on äh, riigi põhjaosas, osaliselt on ta nüüd taas avatud, vähemalt äh, äh tarbijatoodete üleveoks. Usbekistan. üritan kirjeldada tänast olukorda. piir on kontrolli all P, pagulasi äh, lubab vastu võtta ja nende tagasipöördumist kuid äh, riskid on sellel muidugi ka väga selged, usbektid, usbekid ei lase oma kodanikke teisele poole minna, selleks et äh, osaleda siis Kõrgõzstanis äh, oma nii-öelda vendade kaitsel. nii et siin on teatavad riskid, mis võivad asja veelgi probleemsemaks muuta teiste riikidega pingeid ei ole olnud, kuid me teame, et Tadžikistanist tuleb äh, kindlasti sellist äh, kontingenti, kes on äärmuslased ja kellel on selliste Keria äh, vaimu kannavad, see on siis Usbekistani islamiliikumise võitlejad, omal ajal tegid koostööd Tale-, Talibaniga ja nemad kasutavad siis neid teid, mis on narkoteed, nii et osaliselt äh, me räägime siin äh, narkootikumide vahetamist relvade vastu, teisalt siis see islami äärmuslus ja see kõik destabiliseerib äh, olukorda piirkonnas. ja üritatakse siis õõnestada valitsust nii Usbekistanis kui ka Kõrgõzstanis ja see on üks kriisi põhjustates, põhjustus, põhjustest. ja kokkuvõtteks ma ütleksin, et sotsiaalse olukorra haprus Kõrgõzstanis, äh, võimu autoriteedi äh, võnkuma löömine ning Afganistani konflikti äh, mõjud siis kas läbi narkokaubanduse või vastupanuliikumise on nüüd kõik koondunud ja see tähendab seda, et olukord on väga habras, Osh ja Shalalabad on praegu siis äh, probleemi keskmes, äh, tuleb tagada rahvusvaheline abi ja isegi praeguses raskes olukorras tuleb hakata aga juba rääkima ülesehitustööst, tagasitulekust ja lepitusest, sest ainult nii saame me panna piiri sellisele lõplikule öö, äh, rööbastelt maajooksmisele me oleme pidevas äh, kontaktis oma partnerorganisatsioonidega, vabaühendusega, need jõupingutused, mis me oleme teinud viimaste aastate jooksul Kesk-Aasia suunas, aitavad äh, meil võib-olla natukene parematel alustel tööd teha kui varem. suur tänu. suur tänu, härra Morelli. ja aeg on lõpetada. Äh, kell on kaksteist. väga huvitav arvamuste vahetus Äh, traagiliste sündmuste kohta Kõrgõzstanis, kuid äh, lootusekiiri on ka näha, suur tänu kõikidele kolleegidele. tänan ka Usbekistani suursaadikut, kes täna osales meie kohtumisel. kahjuks ma talle sõna anda ei saa, aga kuulda on olnud et härra suursaadik on nii lahke ja saadab meile ühe kirjaliku dokumendi, kus ta selgitab siis seda, millistes raskustes Usbekistan on selleks, sellega, et kuidagi hakkama saada selle pagulaste laviiniga mõtteainest, aga igal juhul ja peame siis selle asja nüüd üle vaatama, viis minutit pausi nüüd ja siis jätkub laiendatud juhatuse koosolek. sellepärast, et koordinaatorid äh, praegu veel saali ei ole jõudnud